me peaksime alustama. väga tore, et vaatamata mõneti ebatavalisele algusajale esmaspäeva pärastlõunal mõned liikmed on oma tee meie saali siiski leidnud. kuna aega on meil alati vähe, siis läheme kohe päevakorra juurde ning alustame päevakorra vastuvõtmisega kas võin lähtuda sellest, et olete esitatud päevakorraga päri? tundub, et kõik on päri ning seega on päevakord esitatud kujul kinnitatud. nüüd läheme esimehe teadete juurde, esiteks teatan, et meil on tõlge täna järgnevates keeltes prantsuse, saksa, itaalia, kreeka, portugali, tšehhi, eesti, ungari, poola, sloveenia Bulgaaria ja Rumeenia. meenutan kõigile, et meie koosolek voogedastatakse ning viitan ka haridustulemuste automaatse tunnustamise resolutsioonile ning palun, et te oma fraktsioonides üritaksite sellele toetust võita, et see resolutsioon võimalikult pea täiskogu toetuse saaks. oleks väga kahetsusväärne minu arvates, kui me ühehäälselt kultuurikomisjonina, olles niisuguse teksti vastu võtnud ei jääksime hiljaks ning äh, see jõuaks nõukokku alles siis, kui nõukogu kõik on ära otsustanud, nii et palun kõik koordinaatoritelt veel toetust ja samuti kõigilt liikmetelt, et te meenutaksite selle teema olulisust äh, oma fraktsioonides. sellest oleks palju kasu. ning äh, lõpetuseks selle punkti osas märgin veel, et meil tuleb parlamentidevaheline istung üheksateistkümnendal, kahekümnendal novembril liikmesriikide parlamentidega ning ning tulenevalt selle aasta teemast tegeleme kultuuripärandiga. üheksateist, kakskümmend november on natuke, on veel mõneti kaugel, aga ma tahaksin sellest siiski juba täna rääkida, kuna see on väga oluline sest varasematel kohtumistel liikmesriikide parlamentide liikmetega oleme üheskoos möönnud, et et kohal viibis palju liikmesriikide parlamentide esindajaid, aga Euroopa Parlamendi esindajaid oli arvul, mis jättis nii mõnetigi soovida nii et palun märkige endale üles üheksateist kakskümmend november oma kalendritesse. sest see kuupäev on juba edastatud enne suvevaheaega meie kolleegidele liikmesriikide parlamentides ning lõpliku kutse saatsin neile eelmisel nädalal välja niisiis, märkige palun see kuupäev, need kuupäevad üles ning ma loodan, et meil tuleb huvitav arutelu üheksateistkümnendal, kahekümnendal novembril. nüüd päevakorrapunkt kolm. hakkame rääkima Euroopa Sotsiaalfondi ESF pluss ettepanekust, meie arvamusest ning tahaksin kohe märkida, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on väga lühike kahekümne seitsmes september kell neli on see, saab see läbi. ja see on seotud sellega, kuidas parlamendis töö käib. et me peame arvestama eri komisjonide arvamusi ja seetõttu oleme sattunud praegu ajasurve alla, seetõttu kahekümne seitsmes september kell neli pärastlõunal. kuna ma ise olen raportöör, siis teen lühidalt sissejuhatuse ka sellesse teemasse või oma raporti ettepanekusse. esitasin selle esialgse redaktsiooni septembri alguses, loodan, et praeguseks on see kõigisse keeltesse tõlgitud, ma loodan vähemalt, ja meie komisjon juhib seda menetlust artikli viiskümmend kolm alusel ning seetõttu on meil põhjust loota, et meie seisukoht kajastub lõplikus tekstis ning äh, loodan, et järgnevate nädalate jooksul jõuame ühisele arusaamisele selle teksti osas. Euroopa Sotsiaalfond, nagu te teate, on üle kuuekümne aasta juba väga oluline Euroopa rahastamisvahend tööhõive edendamiseks ja sotsiaalse lõimumise edendamiseks Euroopa Liidus see on otsene investeering Euroopa Liidu poolt inimestesse ning tulevikus jääb ka selliseks. komisjoni, vastavalt komisjoni öeldule tuleb meil nüüd uus Euroopa Sotsiaalfond, mida tähistatakse ESF plussina ning see peab siis Sotsiaalfondi seniseid äh, omadusi veel tugevdama. ning komisjoni ettepanek ESF plussi osas äh, märg-, toob välja mitmed uuendused, ESF pluss peaks Euroopa Liidul jaoks olema tulevikus peamine rahastamisvahend, et rakendada sotsiaalsete õiguste sammast, mis mis muuhulgas äh, on suunatud õiglase sotsiaalse kaitse, tööhõive suurendamisele, töötajate kvalifikatsiooni tõstmisele, võrdsete võimaluste tagamisele, õiglaste töötingimuste tagamisele ning kõrge sotsiaalse ja tervis, tervisekaitse tagamisele nii et te näete, et eesmärgid on väga edasipüüdlikud, mille komisjon oma ettepanekus on seadnud. ESF peaks hakkama olemasolevaid programme ühendama, lõimima, lihtsustama ja kokku tooma. ehk siis eh, sisuliselt sama asi, mida me mille me saavutasime Erasmus pluss programmiga eelmisel rahastamis rahastamiskava ajal ning samuti puudutab see ka Euroopa enim puudust kannatavate inimeste toetamise fondi ning tervise, tervishoiuprogramme ja teisi. Nende fondide koondamine ühte fondi teenib eesmärki saavutada suurem sünergia sarnaste Euroopa Liidu rahastamisvahendite vahel mis kujutavad endast olulist inimeste abistamise vahendit ja aitavad tõsta inimeste elujärge. ning tuleb saavutada suurem paindlikkus nende rakendamisel, et neid oleks võimalik tõhusamalt rakendada ja ühendada see ka majanduspoliitilise juhtimise tsükliga ning arvestada Euroopa Liidu jagatavaid rahasid seejuures. ning vähendada halduskoormust nii ametiasutustele kui ka soodustatud isikutele. veel üks oluline muudatus on see, et ESF pluss ühendatakse Euroopa poolaastaprogrammiga ning ka riigipõhiste soovitustega. liikmesriikidelt tuleb tulevikus äh, proportsionaalne osa oma ESF ressurssidest rakendada äh, soovitustes käsitletud probleemide lahendamiseks. kuidas see nüüd konkreetselt rakendub on seni ebaselge, sellepärast et siin on komisjoni ettepanek äh, selgelt udune. komisjoni ettepanekul on oma tugevad küljed, aga mitmes punktis jääb see minu ootustest siiski maha. ning äh, seda kirjutasin oma arvamuse projektis. minu hinnangul ESF Plussi ja Euroopa poolaasta ning riigipõhiste soovituste ühendamine ei sobi Euroopa Sotsiaalfondi mõttega, mis tähendab, et üritatakse saavutada tihedamat sidet regioonide vahel. ning ma olen rõhutanud, et sõltumatult riigipõhistest soovitustest peaksid liikmesriigid ja neid tuleks toetada läbi ESF-i arendama regioonipõhiseid äh, regioonide osas soovitusi komisjoni teksti vastame praegu küsimusele sellest, kui palju raha liikmesriigid saavad sotsiaalse äh, sidususe suurendamiseks ning seetõttu oleks siin vaja selgitust et, et kakskümmend viis protsenti rahadest lähevad sotsiaalse sidususe ja lisaks kaks protsenti lähevad ka enim puudust kannatavate inimeste toetuseks noorte tööpuudusega seoses peaksime me siin eraldama rohkem raha kümme kuni viisteist protsenti võiks suurendada neid summasid, olen niisuguse ettepaneku teinud ning lisaks teen ettepaneku, et liikmesriigid, kus NEET-noori on vähem kui Euroopa äh, keskmine, et, et siis nad saaksid vastavaid vahendeid kasutada regioonides, kus äh, vastav näitaja on kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine. no näiteks toon näite Saksamaalt Saksamaal üldiselt on neid noorte hulk keskmiselt väiksem kui Euroopa Liidu keskmine, aga Ida-Saksa piirkondades on see suurem kui Euroopa Liidu keskmine. nii et kui me seda rakendaksime nii, nagu komisjon selle ette paneb, siis sisuliselt ESF ei, ei võimaldaks enam piisavalt soodustada Ida-Saksa piirkondi ning see puudutab kindlasti teisigi piirkondi kus noorte töö, tööpuudus on kõrge ning seetõttu teen ettepaneku ka siin väike muudatus teha. kultuuriraportöörina on üks minu eesmärke saavutada, et et kultuuri käsitletakse sotsiaalse sidususe tõstmise vahendina igal pool. vahendina, mis võimaldab takistada inimeste koolist väljalangemist, suurendada liikuvust ning eh, tuua inimesed kooli tagasi ning eh, suurendada, eh, ning vähendada ka põlvkondadesse edasikanduva vaesuse määra kavatsen esitada veel mitmeid muudatusettepanekuid, sellepärast et kuna aega oli vähe, ei saanud ma kõiki aspekte oma arvamuse projektis veel käsitleda ning seetõttu siis eh, paar ettepanekut minu poolt tulevad veel, mis puudutavad muuhulgas ka eh, suuremat rõhuasetust vähemustele, hariduses töötava personali mitmekesistamist eh, ESF vahendite kasutamist selleks, et suurendada Erasmuse kaasa, kaasavust e ning need programmid tuleks paremini omavahel koos töötama panna. komisjon ei ole suutnud meile selgitada, kuidas oleks võimalik seda teha või kuidas see praktikas võiks rakenduda ja välja näha ning lõpetuseks, et muudatusettepanekuid seoses spordi rolliga sotsiaalse kaasamise tõstjana nagu äh, sidusrühmade esindajad meile, minule ja kolleegidele rõhutasid neljandal äh, septembril, meenutan ka teile, et, et meil tuleb käesoleval nädalal teine taoline kohtumine, variraportöörid ja nende meeskonnad said kutse enne suvevaheaega juba sellele ning äh, usun, et oleme kõik ühel nõul selles, et ettepanekut on võimalik parandada paremaks muuta selle, seda, mille komisjon meile esitanud on ning loodan kõigi panust sellesse ning ning loodan, et teema on kõigile huvitav ning et me suudame tööhõivekomisjonile saata oma ühtse, ühtsusega selge ettepaneku ning meie ettepanekud eh, ja arva, meie seisukohad jõuavad lõplikku teksti. ning seega kajastub meie pädevus selles valdkonnas seal niisiis, nüüd äh, variraportöörid. ja praegu on meil nendest kaks kohal. ja seetõttu alustame proua Evansiga. kaks kuni kolm minutit. Ähm, aitäh, juhataja. aitäh suurepärase arvamuse eest Ehm, te olete teinud suurepäraseid soovitusi selle kohta, kuidas komisjoni ettepanekut paremaks muuta. komisjoni ettepanekus on eh, tegelikult terve rida aspekte, mida võib tervitada, keskendumine noortele, mille te ise juba välja tõite. ja toetan seda, et eh, rahade eraldamine kakskümmend viis protsenti peaks eh, teatud eesmärkide osas, mis puudutavad sotsiaalset suuremat kaasatust olema eelarve ühisel ähm, täitmisel. on väga oluline see, et sellised rühmad nagu pikaajalised töötud, marginaliseeritud äh, vähemused, et, et nemad oleks eriti kaasatud kaasamispoliitikatesse. rõhutada tuleb kultuuri rolli, juurdepääs kultuurile on oluline selleks, et suurendada sotsiaalset sidusust. ja nii, nagu te ütlesite, tuleb mõelda selle peale, kuidas sellised programmid nagu Erasmus pluss töötavad, et nad äh, täiendaksid ka meie programme. minu Walesi valijad äh, on saanud suurel määral rahalist toetust. meil on läbi viidud väga-väga edukaid projekte. Äh, me kohaliku naiste võrgustik arenguorganisatsiooni juhtimisel, kes edendab soolist äh, võrdõiguslikkust ja tänu Sotsiaalfondi toetusele on tuhanded saanud abi, on äh, jõudnud, saanud endale tööd, äh, parandanud oma kvalifikatsiooni ja nii edasi. selle üle tasub tõesti uhkust tunda ja meil on ka ähm, kõrgkoolide, ülikoolide võrgustikuprojekt, ma tean, et ESF võib olla ülimalt tõhus ja seetõttu toetan ettepanekuid seda veelgi täiendada ja parandada, muuta see pro-, programm veelgi paremaks tuleviku jaoks. suur tänu, proua Pild! kui soovite. aitäh! ma leian, et komisjoni ettepanek on murettekitav, seda sellepärast, et nagu ühtekuuluvuspoliitika puhul, ka siin on äh, rändajate integratsiooni äh, küsimus lahendatud kui kolmandate riikide äh, kodanike küsimus sotsiaal küsimuste all ning kakskümmend viis protsenti vahenditest, mida jagatakse, tuleb sellele suunata samuti on see murettekitav sellepärast, et Euroopa Sotsiaalfond nüüd kaasatakse Euroopa poolaastasse, mille komisjon saab seeläbi hinnata liikmesriikide rändepoliitikat ja neid ka sanktsioneerida kaks tuhat kaheksateist soovitustest rääkides Prantsusmaa juba sai vastu näppe selles osas, mis puudutab rändepäritolu inimeste kaasamist tööturule lisaks sellele räägitakse lausa positiivsest diskrimineerimisest, kujutage ette tulemusi, kui rändajate eh, vastuvõtutingimused raiutakse marmorisse. komisjon üritab avaldada survet liikmesriikidele kõikide vahenditega nagu Ungari, eh, kellele näidati näpuga juba viimasel täiskogul ja ma arvan, et see on täiesti vastuvõetamatu olukord, aitäh. aitäh vaatan ringi, kas on veel liikmeid, kes sõna soovivad. härra Ohvlin, üks minut uh,. Thank you, yeah uh,, I just want. aitäh, tahaksin uh, pöörata tähelepanu teie väga oskuslikult kokku pandud raportile. õiglaselt uh, viitate uh, nõrkustele Euroopa Sotsiaalfondi poliitika valdkonnas olen ähm, varasemalt kuulunud EKON komisjoni, võin nõustuda, olen olnud mitmetel koosolekutel, kus on osalenud ka härra Draghi, kes on rääkinud oma armastatud struktuurireformidest. ja, ja, ja see ei puudutanud mitte sotsiaalkaitse tugevdamise poolt, vaid pigem nõrgendamise poolt kõrgem pensioniiga, vähem õigu-, pensioniõigusi ja nii edasi. Mm, arvestades, et Euroopas on ühisvaluuta, siis eh, see suundumus on küll täiesti vastassuunas minev eh, sellele, mida teie siin välja pakute eh, sotsiaalpoliitika valdkonnas. Mm, see, mis Kreekas aset leidis, see pigem noorte tööpuudust ju suurendas nii et poliitika pigem äh, halveneb, kui, kui muutub optimaalsemaks. aitäh, Silvia Kosta, üks minut. suur aitäh selle raporti eest, see on väga põhjalik ja detailne, nagu sa isegi ütlesid, viidatakse siin muuhulgas ka sellele, et tegemist on sotsiaalsambaga ning vähemalt äh, protsentuaalselt on tõusnud selle osa eelarvest. teiseks ka sellepärast, et siin on kokku võetud kõik neli olulist, äh, olulisemat fondi. me loodame, et sellega äh, nende fondide eripärad ei saa kannatada. mulle, ma ei tea enam, millise muut-, muudatusettepanekuga oli tegemist, aga igal juhul eelmise programmeerimise perioodi vältel tundsime suurt muret selle pärast, et sotsiaalfondi äh, määrust hakatakse äh, ka teistele fondidele laiendama, olgugi et äh, sotsiaalfondi määrus on äärmiselt keerukas ja teiste omad võib-olla paindlikumad ja lihtsamad. teiseks minu meelest on samuti oluline see, et äh, nüüd äh, arvestatakse rohkem NEET-noortega, nad on ka selgemini välja toodud ning on ära ka määratud äh, kvoot nende liikmesriikide jaoks, kus on teatud protsent NEET-noori. tahaksin ka küsida, ma ei tea, kas sain õigesti aru, aga tegite ettepaneku, et see kohustus lisakvoote anda NEET-noortele on ka nende liikmesriikide jaoks kehtiv, kellel ei ole keskmisest kõrgemat taset, vaid teatud regioonides on, ehk siis teisisõnu, see on lihtsalt küsimus, ma tahaksin vastust, meid ei ole siin nii palju, palun üks minut veel. tahaksin teada, kas see kvoot käib ka nende liikmesriikide kohta, kellel ei ole kõrget neid taset, aga teatud regioonides on. kas see puudutab siis üldiselt neile eraldatavaid sotsiaalfondide vahendeid äh, või tuleb see lisaks, aitäh? enne kui ma seda küsimust käsitlen, vaatan komisjoni suunas, kas komisjon soovib sõna? ei soovi ning siis äh, vastan küsimusele. meil on ettepanekus juttu sellest, et teatud vahendid on kasutatavad üksnes siis noorte töö, tööpuuduse vastu võitlemisel, kui NEET-noorte arv on väiksem kui Euroopa Liidu keskmine. aga me oleme sageli silmitsi nähtusega, et äh, liikmesriik võib tervikuna olla allpool seda keskmist, aga liikmesriigis võib olla regioone, mis, kus iseäranis tugev on noorte pöödu, tööpuudus tulenevalt struktuursetest probleemidest ning sellisel juhul ei oleks õige ega õiglane öelda, et lihtsalt sellepärast, et riik tervikuna jääb selle keskmise näitaja alla, ei saa noori aidata neil, nendes piirkondades, kus see NEET-noorte arv on suurem kui keskmine. ning eh, selleks, et eh, taastada niisugune tasakaal regioonide vahel liikmesriikides ning öelda, et need piirkonnad, mida puudutab noorte tööpuudus iseäranis, peaksid saama ka edaspidi kasutada tõukefondide vahendeid ka siis, kui tervikuna nende liikmesriik oma NEET-noorte näitajalt jääb Euroopa Liidu keskmisele alla. see on niisugune õiglase kohtlemise küsimus ning see on, see on just see eesmärk, milleks tõukefondid kunagi loodi, et, et võrdsustada regioonide olukord või muuta see võrdsemaks. Helga. Really like to support you, Petra because.... tõesti toetan äh, sind, Petra eile toimus mis aru, meil arutelu olukorrast Itaalias. on selge, et äh, Itaalia on riik, kus äh, põhja pool äh, on jõukam kui lõunaosa. nii et üldiselt riigina on nad heal järjel, aga see ei tähenda, et kõik regioonid on selles riigis heal järjel. selleks, et toetada sotsiaalset õiglust, toetan seda, mida teie olete välja pakkunud. hüva, suur tänu nii et äh, ootan teilt muudatusettepanekuid ja nagu öeldud, äh, toimub sidusrühmadega veel üks kohtumine käesoleval nädalal ning siis tõenäoliselt saame veel, veel informatsiooni. ning meenutan veel, et kakskümmend seitse september kell kuusteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, hääletus tuleb kaheksandal novembril ning tööhõivekomisjon tõenäoliselt hääletab kahekümne seitsmendal novembril omalt poolt, nii et te näete, et äh, ajaraam on päris, äh, päris karm, aga loodan, et meil üheskoos õnnestub sellega hakkama saada. nii et tänan kõiki südamest ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, mis on punkt neli ning siin hääletame arvamust, arvamust kolleeg Boškori arvamust, mis puudutab äh, miinimumstandardeid vähemuste jaoks. ning äh, küsin kolleeg Boškolt, kas te soovite midagi sissejuhatavalt öelda või hakkame hääletama? ei, siis saame hääletada ning äh, ma pean kõigepealt taskust välja sikutama omaenda hääletuskaardi vabandust selle viivituse pärast. kas kõigil on hääletuskaardid valmis, siis alustame kompromissi ühega, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek äh, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud,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 erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek mm, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. ja seda tahaks kontrollida. nelikümmend neli, hääletus on avatud. hääletus lõppes kümme kuue vastu tagasi lükatud. seda ei olnud küll näha. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksa poolt, vastu,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 erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas hääletame plokina kuni kaheksakümmend üheksa, olete päri? nii, seitsekümmend seitse kuni kaheksakümmend üheksa hääletusplokina et siis tuleb ühekaupa teha, siis teeme ühekaupa. seitsekümmend seitse poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. nüüd siis kaheksakümmend üks kuni kaheksakümmend üheksa koos, jah hästi, kaheksakümmend üks kuni kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud suuline muudatusettepanek üks, mis puudutab muudatusettepanekut üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud. seda me kontrollime, üheksakümmend kaks hääletus on avatud. hääletus lõppes. kaheksa seitsme vastu, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud kui te kätt ei tõsta, siis ma ei näe ka. nii et üheksakümmend viis, hääletus on avatud. hääletus lõppes. üheksa seitsme vastu tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime. hääletus avatud. hääletus lõppes. üheksa seitsme vastu tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. usun, et täpselt samuti nagu enne. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus lõppes üheksa seitsme vastu, sama enamus, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmised kolm, neid me, need ühtivad raportööri tekstiga, neid me ei hääleta, sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu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 sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd lõplik hääletus, nimeline hääletus ja hääletus on avatud hääletus lõppes. neliteist poolthäält, kaks vastuhäält, erapooletuid ei ole, suure enamusega vastu võetud. täname raportööri. kas, jah, palun, proua Paško. aitäh mõne sõnaga suur-suur tänu, kolleegid, teile toetuse eest, suur tänu et arves, et hääletasite selle arvamuse poolt. see teema on ääretult oluline kõigi meie jaoks, kellel meil on Euroopa Liidus vähemuskogukondi. suur tänu eh, ka kolleegidele, assistentidele, kes on mind eh, aidanud eh, Annikile Fabianile, sekretäriaadile, meie nõunikele ja ka variraportööridele suur tänu suurepärase koostöö eest ja olen väga tänulik teile, et äh, meie arutelud olid konstruktiivsed, saime arutada olulisi teemasid, seega veel kord suur-suur tänu! noh, ma arvan, suur tänu ka minu poolt tehtud hea töö eest raportöörile, ka variraportöörile ja sekretäriaadile. veel kord suur tänu. niisiis. nüüd So, liebe Kolleginnen und head kolleegid, nüüd päevakorrapunkt viis ning räägime siis meie komisjoni poolt tellitud eh, ja vastava osakonna poolt läbi viidud uuringust eh, digitaalpädevus kahekümne esimesel sajandil ning nüüd pean ma väga hoolikas olema, nimi on väga keeruline, tervitan siin Justina Vaikutite Paškauske. ma loodan, et ma väga mööda ei hääldanud. tervitan teid meie komisjonis, te tulete Poliitika ja Halduse Instituudist Leedust. ning järgmised kolm tundi meie kohtumisest ongi, meie koosolekust on pühendatud teemale, mis on Euroopa Liidu päevakorras üsna kõrgel kohal, digitaalpädevused. ning alustame kõigepealt siis juba mainitud uuringu tulemuste tutvustamisega Digitaalpädevused kahekümne esimesel sajandil. ning seejärel annan sõna komisjonile, komisjonist on meil siin äh, härra Penina, proua Dimitrov, tervitan neid. ning nemad räägivad oma tegevuskavast digitaalsete pädevustega seoses ning siis tulevad meil küsimused-vastused, väike voor ning siis lähme kohe üle päevakorrapunkti kuus juurde. ning niimoodi tekib meil seostatud teemade ring, aga kõigepealt siis sõna meie eksperdile, proua Vaikutiite Paškovski. vabandust, minu jaoks on väga raske seda nime välja hääldada, aga teil on tõenäoliselt minu nime ka raske hääldada. tere tulemast meie komisjonis ning teil on kümme minutit aega esitlemaks uuringu tulemusi, palun, teil on sõna Uh, hi everyone again, I am hmm. tere päevast kõigile, ma olen Justiina Katjuta Paškauske, suur tänu eh, kena sissejuhatuse eest. täna tahaksin tutvustada meie uuringut eh, Digitaalsed oskused kahekümne esimesel sajandil. annan teile ülevaate raportist, mille kultuurikomisjon tellis eh, pärast seda, kui komisjon tuli välja digitaalse tegevuskavaga uuringu eesmärgiks oli vaadata üle selle teema akadeemiline kirjandus, eh, poliitika algatused, mis on digitaalse hari-, hariduse tegevuskavaga ehm, seotud, eh, tuua välja eesmärgid, eh, ka nii-öelda need pimenurgad ja nii edasi. esimene problemaatika ring oli seotud koolidega ja Ähm, koolitöötajate oskuste piisavusega, et õpetada digitaalseid vahendeid ja neid ise kasutada, see tuleneb laiemast probleemist, et ei ole piisavat õpetajakoolitust pakutud. Äh, digitaalne tegevuskava pakkus välja äh, omaenda hindamiskava põhimõõtmena toetamaks äh, selle probleemi lahendamist, et et äh, haridustöötajatel puuduvad vajalikud äh, digipädevused. siin võetakse aluseks eeldused, et haridusasutused ise äh, suudavad luua endale tõhusad digitaliseerimisstrateegiad, kui nad ise tunnevad ju kõige paremini oma nõrkasid ja tugevaid külgi ja et nad tõesti kasutaksid oma potentsiaali ära meie soovitame, et tegemist on väga olulise algatusega, aga samas on vaja toetada ka äh, struktuurireforme liikmesriikide tasandil ja seetõttu võib komisjon soovitada, et ähm, komisjon pööraks rohkem tähelepanu reformi püüdlustele liikmesriikides, ähm, toetada neid ka sellel teel veel üks oluline valdkond, mis raportis välja toodi, on ebakindlus autoriõiguse küsimuste osas. oleme teada saanud, et on ebakindlus selles osas, kuidas haridustöötajad ja õpilased kasutavad digitaalseid õppevahendeid. siin on vaja jälle rohkem toetust ja informatsiooni autoriõiguse küsimuste üle, eriti pärast seda, kui uus autoriõiguse õigusakt jõustub veel üks väljakutsete valdkond, mis tuli välja digitaalse hariduse tegevuskavas, on äh, digitaalsete teenuste äh, puudumine õpilastele, näiteks äh, mobiiliteenuseid ei pakuta piisavalt õpilastele. et digitaalse hariduse tegevuskava selles osas pakub välja mõttel koostada raamistik eh, digitaalselt sertifiks-, eh, sertifitseeritud eh, mm, oskustele ja oskuste mm, kontrollimisele. tegemist on väga keeruka teemaga ja seetõttu me oleme teinud ettepaneku, et sellise raamistiku juhtimismudelit tuleks kõigepealt täiendavalt arutada Äh, peaks äh, mõtteid vahetama standardite osas, mis on vaja haridusasutustele välja töötada. hetkel paljud haridusasutused on väga erinevatel äh, arenguetappidel digitaalsete kvalifikatsioonide osas, näiteks digipädevuste osas. veel üheks suureks väljakutseks, mis on välja toodud digitaalse hariduse tegevuskavas, on nimelt see, et Euroopa tööturg kaotab oma konkurentsieelisse, kui haridussüsteem ei suuda äh, pakkuda digitaalseid oskusi, eh, nii üldisi digioskusi kui ka juba tähistatud digioskusi. ja kuidas selle probleemiga, kuidas sellele probleemi lahendada, selleks on tehtud ettepanek, et tuleks luua üle-euroopaline platvorm eh, digitaalsele kõrgharidusele, tõhustatud koostööle, tegevuskava pakub välja, et tuleks luua platvorm eh, kõrgkoolidele mille kaudu nad saaksid omavahel jagada parimaid tavasid ja, ja suurendada rahvusvaheliseks muutumist. ning selline koostööplatvorm on tõesti mõte, mida tasub arutada, eriti arutada potentsiaalsete sidusrühmadega, kõrgkoolidega ja teiste potentsiaalsete huvirühmadega ning arutada, millised on võimalikud sünergiad juba olemasolevate võrgustikega ka, ka olemasolev tuleb maksimaalselt ära kasutada, näiteks Erasmus pluss programm, eh, mis juba julgustab eh, koostöö tegemist kõrghariduse valdkonnas. veel üks teema, mis digitaalse hariduse plaanis on välja toodud, on madal kirja, meediakirjaoskus eh, noorte seas, laste seas ja üha laienev sooline lõhe tüdrukud ei ole huvitatud igate karjäärist või, või õppimaks eh, reaalained, inseneriteadusi, matemaatikat. selle probleemi lahendamiseks on tegevuskavas tehtud ettepanek korraldada seminare tüdrukutele, tutvustada neile positiivseid eh, eeskujusid, et nad tõesti läheksid õppima ka IKT erialasid, Äh, reaalaineid, matemaatikat, inseneriteadusi, tehnikateadusi. raportis tuli välja, et äh, tegelikult on vaja luua konkreetne strateegia ja selge teekaart selle kohta, kuidas sellist koostööd edendada. nii et tõepoolest on vaja luua strateegiline raamistik, äh, välja pakkuda selged meetmed selge teekaart, mis aitaks konkreetsed probleemid lahendada ja loomulikult ka rahastamispool on siin oluline, nii et see on valdkond, millega tuleb edasi tegeleda. ning lõpetuseks, mis on samuti väga tähtis, tegevuskava on viidanud vajadusele saada pidevalt andmeid digitaalse hariduse kohta Ehm, selliseid võrdlusandmeid ei ole piisavalt, ehm, andmeid pikema perioodi kohta. Ehm, võiks sellise võrdlusuuringu korraldada, mis hindaks edasiminekuid viimastel aastatel IKT hariduse valdkonnas ja võiks koostööd teha ka OECD-ga ning viia sisse PISA-sse ka digitaalsete oskuste mooduli, et hinnata digitaalseid oskusi Euroopa õpilaste seas. ja võiks olla äh, ka sellised analüüsiplott või katseprojektid, äh, see, äh, see meede on alles lapsekingades, aga see võiks kaasa tuua märkimisväärset lisandväärtust Euroopa hariduses. nii et meil on vaja tõendeid koguda mitte ainult pakkumise poole vaid ka nõudluse poole kohta, et kuidas neid äh, andmeanalüüsi ja neid andmeid oleks võimalik ära kasutada kõrgkoolides. Ähm, oma raportis soovitame äh, kaaluda ühise uurimiskeskuse äh, järeldusi, et määratleda poliitiline kurss viia läbi katseprojekt, koostada selge teekaart selle kohta, kuidas konkreetsed töövahendid ja praktikad välja töötada. ja siis määrata inimesed, kes vastutavad eh, järgnevate sammude eest ja, ja sidusrühmade koostöö eest. aitäh ja kui teil on küsimusi, siis hiljem olen nõus nendele vastama. suur-suur tänu väga äh, põhjaliku esitluse eest uuringu tulemustest, teie tulemused aitavad meid märkimisväärselt oma algatusraporti koostamisel ning enne, kui me läheme küsimuste ja vastuste vooru juurde, annaksin sõna mõlemale komisjoni esindajale. selleks, et äh, nad räägiksid meile natuke sellest, missugused on komisjoni mõtted seoses digitaalhariduse tegevuskavaga, mis meile kõigile väga põnev teema on, me oleme loomulikult juba mingil määral tutvunud teie tehtuga, aga oleks väga hea, kui selle valdkonna pädevad spetsialistid, kes siia tulnud on, natuke meile taustast saaksid rääkida ning tervitan siin proua Fabrizia Berninit ja härra Georgi Dimitrovit ning kui ma õigesti aru sain, alustab härra Dimitrov, palun, teil on sõna. kokku kümme minutit, et kuidas te soovite seda omavahel jagada? proua Kammerväärt, ähm, lugupeetud parlamendiliikmed, esmalt tahaksin tänada teid kutse eest osaleda sellel avalikul kuulamusel. komisjon tervitab võimalust siin viibida ja Äh, rääkida teile siis äh, digitaaltegevuskavast, mis me heaks kiitsime ka veebruaris kaks tuhat kaheksateist. räägime teatud prioriteetidest ja tegevustest. Äh, siin olen koos DigiConnecti kolleegiga, kes ka sõna võtab. Teid ei üllata, see, et äh, haridus- ja kultuuri peadirektoraadi esindaja ütleb, et äh, haridusinvesteerimine äh, on parim lahendus investeerida tulevikku, seeläbi investeerime mm, innovatsiooni, sotsiaalsesse arengusse ning see tähendab seda, et me peame varustama inimesed vahenditega praeguse elu jaoks ka tuleviku jaoks tööturul. üheks peamiseks väljakutseks on digitaalne üleminek. me kõik teame, et seda protsessi peatada ei ole võimalik me teame, et me saame toetada neid, kes üleminekut läbivad ka läbi hariduse ja seda me ka üritame. ma ei taha liigselt statistikal peatuda, aga näitan teile ühte pilti, mis minu meelest on eriti tähendusrikas. Need, kes näevad, te näete, et tegemist on äh, nutitelefonide kasutus ähm, äh, kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat viisteist. kollane tulp on äh, kaksteist kuni viisteist äh, teist aastate seast kaheksa, üle kaheksakümne protsendi äh, lastest omas nutitelefoni. Te teate ise, mida see tähendab. kümme aastat tagasi oli see näitaja nullilähedane, nii et see on siis praegune olukord, tegemist on väga massiivse muutusega ja sügava muutusega. Need on Ühendkuningriigi numbrid pean selle märkuse tegema, aga ma arvan, et sama kehtib paljudes teisteski Euroopa osades. digitaalne üleminek loob endaga uusi võimalusi tööturul, aga me ei kasuta endiselt täiel määral kõiki võimalusi ära. siin te näete äh, IT-sektoris töötavate inimeste hulka, kuus, üle kuuekümne protsendi no Rootsis, äh, Soomes, aga Äh, tühje kohti on üle poole miljoni veel või isegi rohkem, olenevalt allikatest, mida kasutate. Äh, see muidugi kasu ei too Euroopale ega ka innovatsioonile ja majanduskasvule. üleminek äh, pakub ka palju võimalusi hariduse jaoks, võimaldab hariduse muuta kättesaadavamaks, avatud ülikooli loengud on kõikidele ning äh, väga spetsiifilist sisu on võimalik pakkuda seeläbi ka neile, kellel enamasti ei ole lihtsalt juurdepääsu teadmistele. digitaalne õpe selleks, et oleks täielikult äh, kaasav, äh, tähendab seda, et me peame võimalikult hästi tehnoloogiat ära kasutama. haridusvaldkond maha ei tohiks jääda, seega see tähendab, koolid, äh, ülikoolid peavad interneti arengutega sammu pidama, aga see nii alati ei ole. mis me siis täna näeme, on see, et haridus ja koolitus on prioriteedid poliitilises, poliitikas. Göteborgi eelmise aasta sotsiaaltippkohtumisel komisjon äh, rääkis oma nägemusest ning konkreetsetest sammudest äh, hariduse arendamisel Euroopas aastani kaks tuhat kakskümmend viis. Äh, digitaalse õppekava oli üks esimesi algatusi, mida seal üldse tutvustati. meil on kolm prioriteeti üksteist äh, tegevuskava. Need kolm on siis parem äh, tehnoloogia ärakasutamine, oskuste, teadmiste arendamine ning äh, paremate andmete kasutamine. ma tahaksin siinkohal ka tänada paneelis osalejaid selle eest, et nad oma uuringut tutvustasid, see oli äärmiselt põhjalik. ma pean ütlema, et tegemist on ühisalgatusega äh, kus osalevad erinevad äh, komisjoni peadirektorid, äh, haridus, kultuuri ning äh, DigiConnect peadirektorid siis osalevad ja juhivad seda ka. tahaksin väga kiirelt läbi võtta ka prioriteedid, esimese samba all meil on, on ilmselge see, et me peame paremini ära kasutama tehnoloogiate õpetamisel ja koolituses teame, et tehnoloogia pakub erinevaid võimalusi selleks, et paremini koostööd teha, õppida ja koolitada, aga me alati ei kasuta neid võimalusi võimalikult hästi ära. isegi juurdepääs, äh, isegi kui juurdepääs praegu õppesisule on äh, enneolematu, siis äh, tihtilugu me seda ära kasutada ei saa, sellepärast et ühendused on kehvad. siin on võimalik veel päris palju ära teha. teine sammas nüüd digioskused äh, ja see, kuidas neid arendada. Pole kahtlustki, et äh, digiteerimine tähendab äh, seda, et oskused peavad ka pidevalt arenema. see on päris oluline väljakutse Euroopa jaoks, me teame, et üks viiest noorest ei oma põhidigioskusi, me teame, et üheksakümmend protsenti töökohti aga nõuavad vähemalt teatud põhioskusi. Te näete, et need asjad kokku ei sobi omavahel. lõhe suureneb ja arvatavasti tuleviku töökohad äh, tähendavad seda, et meil on vaja hoopis teistsuguseid oskuseid. viisteist protsenti ITK sektorist on naiste käes, see näitab seda, kui palju on veel võimalik areneda kui vaadata naisüliõpilaste töötajate protsenti, siis tegelikult olukord on veelgi kehvem. ja kolmas prioriteet on parandada koolitust ja haridust äh, paremate andmete abil. see kolmas äh, sammas tähendab seda, et me üritame parandada koolitust ja haridust läbi äh, eksperimentide, üritame teha midagi, mida varem tehtud ei ole ja siis eh, tulemused eh, lähevad haridussüsteemi. tahaksin lühidalt tutvustada ka mõningaid meie algatusi, enne kui Fabritsiale sõna annan. esmalt selfie äh, eh, algatus enesehinnangu tööriist koolide jaoks, piloodi käivitasime äh, juba ja kahekümne viiendal oktoobril kaevitame selle ametlikult, testid seda juba üle kümne riigi. ja see näitab ka seda, kuivõrd valmis on digivaldkonnas koolid edasi minema, tegemist on vahendiga, mis võimaldab koolidel seega hinnata seda, millised on kooli enda oskused ja võimalused, teha seda kõikehõlmavalt ja edasi arendada neid oskusi läbi tegevuskavade käivitame selle siis hiljem sellel aastal, nagu ütlesin. teine algatus. Äh, naisüliõpilaste äh, digi- ja ettevõtlusoskuste parandamine. siin oleme välja töötanud äh, terve rea algatusi, töörühm, ateljeed digivaldkonnas, põhikooli, keskkooli naisõpilaste jaoks ning kasutame ka juba ära olemas äh, kogemusi väga edukatelt naisettevõtjatelt. ja viimane algatus, millest tahaks rääkida, on äh, õppeanalüütika ning kunstliku tehisintellekti kasutamist ning teeme seda siis selleks, et koguda andmeid, neid läbi töötada ning äh, saadame siis tulemuse tagasi ülikoolidesse neile, kes töötavad välja õppekavasid. Nemad saavad siis selle põhjal äh, päevakaasvasemaid otsuseid vastu võtta selles osas, mis puudutab õppekavade koostamist. ja nüüd palun Fabritio. palun mikrofon kõnelejale. Thank you very much suur tänu. eriti suur tänu teie komisjonile sellele, et pöörate tähelepanu digioskustele, tellite soovitusi, olete väga värskendav, kui keegi väljast sinu tööle ka pilku heidab ja soovitusi esitab et äh, meie oma peadirektoraadis äh, teostame järelevalvet selle üle, kuidas äh, digipädevused arenevad, kuidas neid kasutusele võetakse liikmesriikides, me teeme seda üldiselt, digitaalse majanduse indeks annab päris palju informatsiooni selle kohta, milline on olukord erinevates liikmesriikides, näiteks ühenduvusega ja milline on olukord inim-, kapitali osas. kui tulla nüüd digitaalse hariduse tegevuskava juurde, esimese meetme juurde, siis suutlikkus eh, tuua internetiühendus, lairibaühendus koolidesse on eh, kõige alus, ilma selleta ei ole võimalik ju internetipädevusi õpetada koolides. samas on kaheksateist protsenti koolidest veel ilma internetiühenduseta tuleb vaadata siis, milline on olukord nendes liikmesriikides. meie ülesanne on esmalt teadlikkust suurendada koolide võimaluste kohta, saada rahastust praeguse finantsraamistiku alt. ehk siis äh, Euroopa ühendamise rahandamise vahenditest ja ka Euroopa Sotsiaalfond on näinud ette koolide rahastamismeetmeid ja meil on äh, lairiba kompetentsikeskuste äh, võrgustik, äh, kes korraldab internetiseminare ja, ja jagab ka teavet võimaluste kohta. tegevuskava mainib ka ühenduse loomine koolides, keskendudes äh, kõige rohkem maha jäänud valdkondadele, selles osas järgmisest finantsraamistikust Euroopa ühendamise rahastus soovitakse toetada eh, gigabitti ühenduvust koolide jaoks muuhulgas ka ehk ka see on üks asi, millega tuleb jätkuvalt eh, tegeleda. nüüd meede kuus, minu lemmikmeede. ma olen selle isegi nii-öelda märgistanud ja siin Ehm, ehm, mul on üks selline ehm, reklaam märk kaasas ja, ja teile ka jagub. tegemist on programmeerimisnädalaga, sellise algatusega, mis toimub üle kogu Euroopa kuuendast kuueteistkümnenda oktoobrini käesoleval aastal. toimub see Euroopas, eesmärgiks on jõuda viiekümne protsendi koolideni aastaks kaks tuhat kakskümmend ja kuidas siis anda igale sellisele koolile võimalus läbi viia üks eh, meede või tegevus eh, programmeerimisnädala jooksul. tegemist on sellise töövahendiga, mida on või, võimalik kasutada ja kui te ühinete sellega, siis me, siis te muutute tarbijast eh, nii-öelda tegijaks. nii et see programm, programmeerimisnädal on mõeldud kõigile, te kõik võite osaleda. siin slaidil on välja toodud ka lingid Mm, erinevatele ressurssidele, mis on kõigile kättesaadavad. Mm, siin on ka see kaart, mida me kasutame, et meil oleks pidev internetipõhine järelevalve ja ka siis need väljakutsed on välja toodud, nii et eh, liituge ja, ja ja sel nädalal äh, kannavad nii-öelda ähm, need juhid, entusiastid äh, oranže särke, et äh, maksimaalselt kasu saada nendest meetmetest. kuna aega on vähe ja ilmselt te tahate ka küsimusi esitada, siis ma viimasena räägin digitaalse ülemineku väljakutsetest see pealkiri on nii-öelda väga lai, siia alla kuulub terve rida asju. milline on siis meiepoolne reaktsioon? on pakutud välja terve rida teadlikkuse suurendamisi üritusi, kampaaniaid, näiteks äh, turvalise interneti äh, algatuse Maria Gabriel veebruaris, selle aasta veebruaris äh, käivitas selle. sihiks on lapsed, õpilased, õpetajad, vanemad, siis tagasi kooli kampaania kus julgustatakse lapsi arutama seda, milline on vastutustundlik käitumine internetis. kahekümnendal novembril kuulutatakse välja eh, Internet for EU võistluse võitjad. lõpetuseks veel eh, naised ja digitaalvaldkonna küsimus, see on meie volinikule väga südamelähedane teema, meil on välja töötatud strateegia ja meil on ka tulemas tabel, punktitabel, mille põhjal on näha, millised on olnud edasiminekud ning eh, neljapäeval konkurentsivõime nõukogus me tutvustame seda ja loodetavasti eh, oktoobris saame selle ka avalikustada. aitäh! ja vielen, vielen herzlichen Dank auch an suur-suur tänu mõlemale komisjoni esindajale, härra Dmitrov ja proua Binini. nüüd lühike küsimuste-vastuste voor ning kuna liikmeid meil väga palju ei ole, siis ei peagi me nii väga ametlikud olema ning kõigepealt saavad sõna, me, me ei pea andma kõigepealt sõna variraportööridele, vaid igaüks võib kohe sõna paluda. ja variraportööridele anname sõna siis esimeses järjekorras. raportöör meie algatusraporti osas ei ole paraku siin, ent loodetavasti jõuab pärastlõuna vältel. ning teeme siis tavaliselt nii-öelda pingpongi meetodil ning äh, öelge siis, kellele meie kolmest eksperdist küsimus on suunatud, siis tuleb vastus ja siis läheb edasi. esimesena saab sõna kolleeg Rodriguez, palun, proua Rodriguez, teil on, no proovime kahe minutiga hakkama saada aitäh, ma räägin portugali keeles, nii et pange klapid pähe. Äh, kuulasin äh, suure huviga mõlemat sõnavõttu ja ma tahaksin teid tänada mis puudutab Kristiina ettekannet, siis pean ütlema, et ise olin raportöör kaks tuhat viisteist. ja minu raport puudutas naiste juurdepääsu haridusele toona vaatlesime me seda, miks noored naised ei pane ennast kirja informaatika õpingutele. mida arvate teie näiteks võimalike kvootide loomisest siin sellistes riikides nagu Portugal? see oleks muidugi ajutine, aga puudutaks ülikooliõpet, sellepärast et praegu informaatika on eelkõige meeste käes kui me räägime informaatika äh, algharidusest, siis siin on äh, naiste osakaal parem. mis on teie seisukoht selles osas, äh, mis puudutab kvootide loomist just nimelt selles valdkonnas? komisjonil on ka kaheksas algatus ja ma tahaksin selle kohta küsida. ma olen raportöör, variraportöör sotsialistide ridadest äh, selles valdkonnas. Äh, meil on äärealades kaks ülikooli ja ma ka ise olen äärealalt muuhulgas ja need ülikoolid on rääkinud meile, mis neil toimub informaatika algkursused äh, tegelikult ei ole kättesaadavad neis ülikoolides. tegemist on palju üldisemate loengutega, mitte väga konkreetsete spetsiifiliste loengutega. komisjon aga on väga heldekäeline aga millegipärast äh, äärepoolsematele aladele need loengud ja tunnid lihtsalt ei jõua. ometigi tuleks see kuidagi meie pedagoogikasse kaasata. kuidas, äh, tuleks vaadata, kuidas ka täiskasvanutel oleks kergem informatsioonitehnoloogiaga ennast kurssi viia. suur tänu, esimene küsimus on siis äh, pigem meie eksperdile, kes äh, koostas selle uuringu tulemuse kokkuvõtte. palun, teil on sõna. Uh, suur aitäh selle küsimuse eest. ma arvan, et see oli pigem üldisem kommentaar meie ettekande kohta, aga meie analüüsisime siis konkreetseid tegevusi digiõppe tegevuskava raames ning mis puudutab tüdrukuid hariduses, siis siin teadusuuringud näitavad, et olgugi, et paljud tüdrukud lähevad IKT-d õppima algkoolis. hiljem nad loobuvad sellest sellepärast, et mingeid positiivseid rollimudeleid neil ei ole, keegi neid ei julgusta jätkama, ei õpetajad ega ka neid ümbritsev keskkond sellepärast, et valitsevad endiselt stereotüübid, mille kohaselt IKT on ikkagi poistele mõeldud ja võib-olla tüdrukud peaksid midagi muud õppima võin üle kinnitada seda, mis te ütlesite, et äh, varases eas on äh, umbes sama palju tüdrukuid poisse, kes tegelevad kodeerimise ja muuga, aga hiljem tüdrukud äh, loobuvad sellest ning lõhe, sugudevaheline lõhe suureneb. aitäh. suur tänu, härra Dmitri Porobenini, kes kes teist soovib alustada? härra Dimitrov uh,. aitäh, proua Rodriguez, selle küsimuse eest. kõigepealt üks üldisem kommentaar. Teie äh, poolt öelda kohta meie üldisemale lähenemisele ja edasi siis, kuidas tagame, et sellel kõigel silma peal hoitakse, kõik ka koolidesse jõuab. tahaksin toonitada, et ähm, siin me räägime lähimuspõhimõtte raames ikkagi ja äh, ma pean seda toonitama. usun, et seda peab kindlasti silmas pidama, kui me räägime koolitusest ja õppest. paljud liikmesriigid on selle teemaga tõstatanud. Äh, jaanuarist peale näiteks Bundesrat äh, rääkis oma arvamusest meile ja muidugi suhtume äärmiselt tõsiselt äh, kõikidesse neisse teemadesse. mina võib-olla läheksin, läheneksin sellele natukene teistmoodi. nimetame seda tegevuskavaks, sellepärast et see koosneb erinevatest algatustest. siin võib ju väita, et nad on küll päris spetsiifilised või siis et äh, tegevuskavas ei ole nad väga hästi ära määratletud samas on meil terve rida selgitusi selle kohta, milles need algatused seisnevad. Äh, töötasime need välja mõned kuud pärast tegevuskava heakskiitmist. ma ei ole päris veendunud, kas ülikoolid on need dokumendid juba kätte saanud, aga see on äh, üheks osaks meie paketist. kuidas me nüüd kooli äh, jõuame, klassidesse jõuame? esmalt, kas see ongi meie kohustus jõuda sinna? ma arvan, et kõik seisneb heade tavade jagamisest, see selfie siin tuleb mängu ja samuti meil oli eelmisel aastal äärmiselt edukas pilootprojekt, kuuskümmend tuhat õpetajat ja õpilast osales selles pil-, pilootprojektis ja ma ütleksin, et me oleme seetõttu ka püstitanud eesmärgiks miljon, enne kui äh, tegevus läbi saab nüüd, kas meil on mingeid erialgatusi selleks, et äh, koolidesse see viia? Äh, meie saame muidugi ainult äh, vähesel määral kaasa aidata, tegemist oleks veetilgaga, aga loodetavasti teised võtta, saavad sellest inspiratsiooni. täiskasvanute õppe kohta pean ütlema, et ka teised on seda küsimust maininud, me oleme keskendunud ise algsele formaalsele haridusele äh, koolidele, aga mitte elukestvale õppele. ma olen nõus täiesti, et ka selle teemaga tuleks tegeleda, see on väga oluline, aga võttes arvesse meie tegevuskoja ajaraamistikku aastani kaks tuhat kakskümmend ja seda, et me ei tohiks äh, üle valguda järgmisesse mitmeaastases finantsraamistikku, siis me ei saanud selles äh, valdkonnas midagi ette võtta, aitäh! suur tänu, tehke palun võimalikult lühidalt, sest vastasel juhul läheme oma ajaraamist üle. proua Benini. võib-olla lihtsalt äh, kordaksin üle, et meil on äh, strateegia naiste jaoks digimaailmas ja volinik suhtub sellesse äärmiselt tõsiselt. me võitleme selle nimel täiel rinnal. siin on kaks aspekti, esiteks äh, stereotüüpide vastane võitlus tüdrukud küll alustavad äh, selles valdkonnas õpet, aga ei lõpeta. jah, ja võib-olla on ka tunne, et mingit tulevikku ei ole siin, mingeid karjäärivõimalusi eriti ei ole. sellega töötame edasi ja samas tahame tõesti julgustada tüdrukuid õppima digi äh,, digivaldkonnas, meil on ka terve rida auhindu välja antud lisaks sellele pöörame tähelepanu ka ettevõtlusele. meil on võrgustik, võrgustik naisettevõtjatest. ja nüüd äh, oleme üles kutsunud ka direktoreid, äh, mm, tegevdirektoreid toetama naiste suuremat kaasatust. me loodame, et läbi selliste väikeste sammude me suudame mingeid tulemusi saavutada suur tänu, nüüd härra Malinov, üritage samuti püsida kahe minuti raames. Thank you. Thank you, Petra. aitäh, Petra. tegemist on kokku äh, sattumusega, viibisime just Silicon Valley's ja võib-olla nüüd oleme paremini ette valmistatud selleks aruteluks. täiesti hämmastav on see, et äh, võib-olla küll kasutati natuke teistsuguseid äh, väljendeid seal, teistsugust terminoloogiat, aga põhimõtteliselt sisu oli sama. täiesti üllatav, me ootasime võib-olla midagi muud, aga nemad rääkisid sellest, mida nemad teevad hariduse valdkonnas. ja mul on jäänud tunne, et nemad on palju kaugemale jõudnud kui ükski teine riik, Euroopa või, äh, või keegi teine aga nad rääkisid samadest äh, arvnäitajatest, üheksakümmend protsenti mm, on vaja, mm, üheksakümmend protsenti töökohtadel on vaja oskusi, nelikümmend protsenti tööjõust omab seda ja nii edasi, nii edasi. kõik teavad neid äh, asju, kõik teavad, et tegemist on tõsise küsimusega. muuhulgas ma ei, ise ei ole täheldanud äh, seda, et seal oleks mingisugust erinevust tüdrukute ja poiste vahel. ma ei tea, kuidas nad seda teevad, kas neil on paremad testid, õiglasemad, ma ei tea, ma ei oska ütelda, aga äh, mitte midagi äh, sellist ma ei näinud seal. võib-olla ma detailidesse ei laskuks, aga tahaksin mõista, kas te olete teadlikud, kas me kõik oleme teadlikud sellest, et me küll pingutame, aga samas toimub ka teine protsess mida eh, juhivad ettevõtted, eraettevõtted, erasektor, me oleme nii palju maha jäänud. isegi selles osas, eh, mis puudutab oskustega inimeste ettevalmistamist, nii et erasektor enam ei ootagi suurt midagi ülikoolidelt ja koolidelt võib-olla, nad leiavad võib-olla kümme protsenti tuleb ametlikest eh, õppeasutustest. meie siis koolitame teisi ja kes need, need, nemad on siis, tegemist on erasektoriga ja nad loovad omaenda struktuurid, äh, õppeasutused. ja kui me neid vaatame, siis ma ei tahaks küll midagi halba ütelda, aga nad on võib-olla natuke illegaalsed, aga äärmiselt kasulikud ja teevad seda kõike paremini, mida meie üritame teha. aga nüüd sai mu aeg läbi. jah yeah who wants to answer to this? jah, kes nüüd sellele tahaks vastata? palun. Well, I think that you, you know, you this... ma usun, et need kirjeldasid reaalsust nii, nagu see on. formaalne õpe riiklikul tasandil, regionaalsel tasandil muidugi jätkub. see on meie riikide kohustus. aga digioskused ja digioskustega töötajad, äh, sellest sõltub äh, konkurents ja sellega tegelevad ka ettevõtted. Äh, tõite siin näiteks Ameerika Ühendriigid, aga probleemiks seal on tihti see, et kui töötajad on välja koolitatud, siis on olemas seal konkurentsivastased klauslid ehk siis äh, Nad ei saa töötada teises äh, ettevõttes nende oskustega, mis nad on äh, eelmises ettevõttes omandanud. Äh, meie omalt poolt julgustame ka mm, teadmiste siiret avaliku ja erasektori vahel. seda oleme teinud ka läbi erinevate programmide ja eesmärgiks on see, et kasutusele võtta kõrgetasemeline tehnoloogia, muuhulgas äh, Eh, küberturvalisuse valdkonnas ning seal kasutada olemasolevaid oskusi mõlemas sektoris. see tähendab seda, et me üritame luua oskusteaduskeskused, eh, kus osalevad liikmesriigid, eh, ettevõtted ning need, kes neid tehnoloogiaid välja töötavad, kasutavad. komisjon seega peab väga oluliseks seda, et omavahel siduda tehnoloogia arengut, tööstuse arengut ning kõike seda siduda omakorda oskuste väljaarendamisega suur tänu. suur tänu. Herbert Lund, palun. Thank you, Petra, thank you for the presentation. aitäh, aitäh selle, nende ettekannete eest. ma tahaksin jätkata sealt, kus kolleeg Malinov lõpetas. mina käisin ka Silicon Valley's ja ja mulle jäi mulje, et Ameerika Ühendriigid ja California on meist kõvasti ette jõudnud. vahe oli nii tohuti selles, mida me arutasime, kuidas neid küsimusi arutati, nad on vähemalt kümme aastat meist eest, vähemalt. ja sellest tulenevalt ma tahaksin äh, ütelda, et meil on vaja seda digiõppe tegevuskava ja me peame Euroopa üleselt äh, teadus, teaduslik, teadmisi, tead-, tõstma äh, digikirjaoskuse kohta, turvalisuse kohta. me peame oma oskusi parandama, kui ma teid kuulasin siis ma näen, et me ei ole võib-olla oma valmiduses äh, nii kaugel kui vaja, võttes arvesse seda, mis me eelmisel nädalal nägime. Te rääkisite äh, massiivsetest veebiloengutest kümme aastat tagasi rääkimise sellest, MOOC on selle nimi siis. alati on vaja kombineerida uute oskuste omandamine digioskuste äh, Äh, vajadusega, kuid samas tähendab see seda, et on vaja häid õpetajaid, sellepärast et õpilased ikkagi sõltuvad äh, sellest. on vaja ka, kuid lisaks digiõppele on vaja ka päris õpetajaid. ja teiseks. me peame kiirema käigu sisse panema, see on äh, hädavajalik, sellepärast et kui vaadata, kuidas seal suheldakse Apple, äh, Facebook, Netflix, Airbnb, äh, Stanfordi ülikool ja Berkeley ja vabaühendused on kõik omavahel seotud. tegemist on muidugi eliitülikoolidega, Berkeley on äh, riiklik ja teine on era, aga Nende suhe ettevõtetega on väga lähedane. Nende poliitiline lähenemine on hoopis teistsugune. meil Euroopas sellist süsteemi ei ole ja see on osaks meie probleemist. muidugi me peame kiiresti äh, parandama tööjõuoskusi ja õpilaste omasid ka, seda tuleb kiiresti aga teha, sellepärast et ühest küljest konkurents nõuab, aga teisalt mulle meeldib jällegi see, kui me räägime digistrateegiast ja kui räägime väljakutsetest. hakkasin just lugema kahtekümmet ühte õppetükki kahekümne esimese sajandi jaoks Äh, kus autor äh, räägib digirevolutsioonist ja biotechiga seotusest, sellega, mida see tähendab inimkonna jaoks, mida me peame teadma tehisintellekti kohta. Stanfordi ülikooli professor on selle kirjutanud, ta ütleb muidugi, et kõik sõltub andmetest, aga samas üritab ta vaadata seda, mida me teeme nende oskustega, kuidas me jõuame nii kaugele, et inimesed suudavad äh, kõiki neid andmeid kuidagi hoomata Teie isegi ei maininud seda probleemi, kui me räägime Euroopa Liidu strateegiast, võib-olla siis peaks meie lähenemine ka selline laiem olema. suur tänu. palun, aga lühidalt um,. aitäh, kas me oleme valmis seda tegema? kui võrrelda meid Apple'i ja Netflixiga, siis jah keeruline on võrrelda meid teiste, selliste ettevõtetega, mis on tibus ja on seal pikka aega olnud. ma arvan, et meie verstapostiks on midagi enamat. me räägime kaasatusest samuti ja me tahame muuta selle võimalikult kättesaadavaks kõigile. ma ei ürita peitu pugeda selle taha äh, ja olen nõus, et nad on palju kaugemale jõudnud kui meie aga ma usun, et pärast viit aastat komisjonis meil ei ole olnud veel algatust kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast peale, me oleme üritanud olla sidusad, ambitsioonikad. kaks tuhat kaheksateist tulime sellega nüüd välja, see on kolleegiumi keskpunkt, võib-olla mitte kõige parem ajastus, aga ma arvan, et oluline on silmas pidada seda, kui me tuleviku jaoks seemneid külvame olen väga tänulik teile ja parlamendile selle eest, et te tähelepanu neile küsimustele juhtisite. usun, et järgmine komisjon suhtub sellesse veel tõsisemalt, eriti haridusse, koolitusse. nüüd õpetajate küsimuse juurde. võiksin tuua erinevaid näiteid sellest, kuidas meie oma peadirektoraatides töötame, kuivõrd suurt ähm, tähelepanu me pöörame õpetajate e-twinning platvorm näiteks, kus on tuhandeid õpetajaid, neli tuhat, kes siis äh, kasutavad digiplatvorme juba kümme aastat, arvud kasvavad pidevalt. kas piisavalt kiiresti, ma ei tea, aga see on olemas, praegu see toimub ja me tahame seda rohkemgi ära kasutada veel. koostöö Stanford ja teised. jah, hea näide muidugi. meil on ka selliseid näiteid Euroopas ja üheks näiteks oleks Euroopa Innovatsioonitehnoloogia Instituut, mis toob kokku Äh, instituudid ning teadusinstituudid ja erasektori väga spetsiifilistes valdkondades. selline tihe koostöö on olemas, kas on seda veel rohkem vaja, jah. aga seda juba on, jah, aga mitte võib-olla piisavalt veel. proua Benini. proua Benini. lisaksin veel, et kui me vaatame kaugemale äh, tegevuskavast, siis kõik need küsimused mis te tõstatasite, on arutelul ka DigiConnectis. meil on professorid, eksperdid, ettevõtjad kaasatud kahes äh, töörühmas, üks puudutab tuleviku töökohti ja seda, mis mõju avaldab digiteerimine tuleviku töökohtadele. Nende töö saab valmis märtsiks järgmisel aastal ja teine töörühm äh, puudutab tehisintellekti äh, kasutamist ja selle eetilisi aspekte ma ei saa ütelda, et meil ähm, vastused on olemas, aga me tegeleme sellega. suur tänu, proua Vaikutite Paškovski. palun. Uh, I think I I don't have a broad comment, but looking at the mul sellist üldist kommentaari ei ole, aga teadusuuringute seisukohast lähtuvalt võib öelda, et on tõesti vaja suuremaid pädevusi ja meie uurimus näitas, et digita-, digihariduse tegevuskava tegeleb ka nende täiendatud oskustega ja sellega, kuidas see jõuaks kogu elanikkonnani. nii et just sellise teaduse poole pealt, kuidas äh, kaasata kodanikke, kuidas äh, pakkuda paremaid oskusi. nii et tuleb äh, tõesti rääkida ka suhetest ettevõtjate ja kõrgharidusasutuste vahel. suur tänu, proua Evans! aitäh, juhataja! lubage ka omalt poolt tänada teid ettekannete eest. rõhuasetust lairibaühendusele on keskse tähtsusega, eriti sellistes valimisringkondades nagu minu oma, meil on tegemist suure maapiirkonnaga ja pikalt on kohalikud ja riigiasutused lubanud meile, et see probleem saab lahendatud, aga endiselt on selliseid lõike, kus kiiret lairibaühendust veel ei ole, nii et see on kriitilise tähtsusega küsimus. ja nüüd ka siis raamatukogude roll, naiste roll, rollimudelid, eeskujud ja nii edasi, kõik need on tähtsad küsimused. mina tahaksin tõstatada juurdepääsu küsimuse just keele mõistes olen olnud hiljuti raportöör raporti osas, mis kiideti heaks eelmisel täiskogul, mis äh, vaatas äh, keeletehnoloogiaid digiajastul. ja äh, leiti, et, et piiratud arvul keeli domineerivad internetis. kui kasutada keelt, mida lapsed ei mõista siis isegi kui tehnoloogia on olemas, mida on võimalik kasutada, on see vales keeles ja sa ei, ei saa eeldada, kõik räägivad inglise keelt. Mm, ei saa öelda, et see ei oleks probleem, on küll, aga see on ka samas suur välja, võimalus Euroopa Liidule. meil ei ole eh, oma Google'it, aga tulevikus võiks ju olla. nii et ma loodan, et komisjon Eh, võtab ka entusiastlikult eh, selle soovituse arvesse. see aitaks kaasa ka Euroopa majanduse arengule ja aitaks ka parandada haridusvaldkonda. Um, suur tänu, härra Dmitrov. Eh, minu volinik suhtub sellesse valdkonda väga tõsiselt. see töövahend, mida ma mainisin, selfie käivitatakse oktoobris, see tõlgitakse kõikidesse ametlikesse keeltesse, nii et me oleme tõesti nõus, et selliseid töövahendeid on vaja, eriti haridusasutuste mm, jaoks, et need töövahendid oleksid kõikides ametlikes keeltes kasutatavad. tänan, Silvia Costa. tänan, Silvia Costa. Eh, suur tänu väga huvitava uuringu eest, suur tänu selgituste eest mis on meil äh, kõigile ääretult olulised. mulle tundub, et on äh, kolm olulist teemade ringi. esiteks, ka mina kuulusin sellesse delegatsiooni, kes käis Silicon Valley's ja äh, me tõime endaga kaasa kaks olulist mõtet. esiteks mis puudutab riistvara ja tarkvara ja viimast kümmet aastat, kus areng on olnud ülikiire, siis see on see üks aspekt. ja me tutvusime ka teatud eeskirjadega, mis regu-, reguleerib tegevust internetis ja, ja ka äh, teadlikkust äh, äh, harida inimesi kõige selle kohta, me teame, et järgmise kümne-viieteistkümne aasta jooksul tuleb äh, õpetada inimesed välja, anda inimestele oskused, hetkel on olukord veel ebakindel, nii et me peame keskenduma ka koolitajate koolitusele, õpetajate õpetamisele ja tuleb loobuda esialgsest lähenemisviisist, mis keskendus ainult tehnoloogiale. nii et me peame oma lähenemisviisi kohandama. ja teiseks, digilõhe on tõsi, et me räägime küll noortest ja õpetajatest, aga digi, digilõhe on olemas eh, noorte endi seas ja on ka siis see põlvkondade eh, vahe ja ka ehm, nii-öelda regionaalne vahe või, või vahe erinevate piirkondade vahel. Ehm, kuulsime ka kriitikat, et me keskendume väga nii-öelda koodidele või pro-, programmeerimisele. enesehinnang on loomulikult väga oluline, aga kui me mm, sooviksime olla natukene kriitilisemad, siis tuleb paremini läbi vaadata see kontekst, milles IKT tänasel päeval toimib. ja tuleb nii-öelda tulevikku ette näha, osata näha, selle asemel, et keskenduda puhtalt ainult oskustele. mulle tundub, et me liigume edasi natuke liiga aeglaselt, aga ma loodan, et Need uued digitaalsed vahendid aitavad meil probleemid lahendada. selliseid instrumente on olemas, mis äh, aitavad meil saavutada paremat äh, ühendust Euroopas, Euroopa programmide vahel, nii et mina tahaks äh, praegu teada saada, millised on need uued instrumendid? suur tänu, härra Dmitrov, proua Benini. Yes, thank you, thank. aitäh aitäh, proua Kosta, kommentaaride eest. nüüd see koodide või programmeerimise küsimus. Ehm, mu kolleeg kindlasti ehm, selgitab seda küsimust põhjalikumalt, aga tegemist on oskusega, mis pidevalt areneb, mõnikord ehm, räägitakse arvutuslikust mõtlemisest, mis on natukene teistsugune, see puudutab loogikat, ja koodiehituse e, aluseid e, koos e, uurimisinstituudiga me viime läbi uurimus selle kohta, kuidas raamistada digitaalseid oskusi tulevikus, oskusi, mis pidevalt muutuvad ja nüüd selle digitaalse lõhe küsimust te mainisite, et on lõhe põlvkondade vahel, aga et on lõhe ka põlvkondade sees, on teatud Ähm, mahajäänud rühmasid ja ähm, üks asi on tehnoloogiat omada, aga teine äh, asi on äh, osata seda tehnoloogiat maksimaalselt kasutada. võib-olla te olete Silicon Valley's kuulnud, et äh, mõningate ettevõtete jaoks tarbija on toode. meie peame hea seisma selle eest, et meil see nii ei lähe, et meil on kõik need teadmised, see teadlikkus, eriti noorte seas, kuna nemad veedavad ju enamuse ajast äh, oma mobiilsetes seadmetes, et nad oleksid ka teadlikud sellest, mida nad jagavad, sest on neid, kes teevad nendest andmetest suure äri. ja võib-olla siinkohal peatun ja annan võimaluse kolleegidele vastata. Again taaskord, see, mida te kirjeldasite, on midagi sellist, millega me igapäevaselt kokku puutume. koodi programmeerimine jah, me peame teadlikkust, inimeste suutlikkust parandama. et tegemist on sellise valdkonnaga, kus inimesed saavad ise midagi ära muuta. Öeldakse, et seda coding ut e, võib-olla mõne aasta pärast enam ei ole. et alati, kui me räägime tehnoloogiast, siis me peame alati võtma aluseks kõige viimasema tehnoloogia, et et ma ajast maha ei jääks, olles seda öelnud, siis avalikud asutused, avalikud haridusasutused, nende poolt tehtav on keskse tähtsusega. ja siin eh, ei tohi tekitada takistust Euroopa konkurentsivõime teel. Ich sage jetzt Justina einfach, das ist einfacher. ma ütlen lihtsalt Justina, mul on nii palju lihtsam. Justina, palun uh,. Thank you, I think aitäh. see küsimus oli esitatud pigem poliitika seisukohast lähtuvalt, et mida komisjonil on plaanis teha ehm, teaduse poole pealt. Ehm, võin öelda vaid seda, et eh, digitaalse hariduse tegevuskavas oli minu jaoks eh, kui teadlase jaoks eh, huvitav see, et siin uuringus pakuti ka nii-öelda strateegilist visiooni tuleviku jaoks, see osa strateegilisest planeerimisest on väga oluline ja võib-olla tuleb seda edasi arendada, arendada edasi seda, kuidas sellist strateegilist prognoosimist veelgi tugevdada ja võib-olla töötada välja konkreetsed strateegiad selleks, et Euroopa inimestele oleks võimalik võimalik äh, pakkuda selliseid digitaalseid oskusi, mida neil tulevikus vaja lähevad, mida nõuavad tuleviku töökohad. teatud positiivseid samme on siin olnud, aga loomulikult äh, tuleb veel seda asja uurida ja rohkem prognoosida, et oleks võimalik tõesti ette ennustada, mis juhtub mitte ainult äh, lähiaastatel, aga ka viiekümne aasta pärast. aitäh, proua Pild! aitäh, proua esimees ning tänan kõne, kõnelejatele. see, millest meile räägiti, on seotud informaatika õppimisega koolis, mis on väga populaarne Ameerika Ühendriikides. olgugi, et ma tean seda, olgugi et ma ei ole käinud Silicon Valley's. on selge, et meie majandusena on vaja kõrgetasemelisi spetsialiste informaatika vallas, samuti nagu meil on vaja kirurge äh,, ja samas ei, ei hakka me ju koolis kirurgiat õpetama. et tegelikkus on niisugune, et koolides on haridus üldine ja kui me midagi rõhutame, siis tuleb see teiste arvelt. näiteks Floridas tehti ettepanek, et õpilased, kes õpivad programmeerimist, ei peaks hakkama enam võõrkeelt õppima. et, et niimoodi sa, et pro-, programmeerimine äh, võiks võtta ära ka matemaatikatunnid ja, ja siis eh, tegelikult õpilased õpiksid vähem. mis puudutab PISA teste, siis eh, eks me näe, näeme, kuhu need, nende tulemused viivad. ent eh, mille juurde ma tahan tulla, missugused on teie ettepanekud, et konkreetselt viia programmeerimine kooliprogrammidesse ja mis ainete arvelt see tuleks ning teine küsimus, kas te ei karda, et niisugune õpetamine siiski võib juhtuda, et see, see muutub ebavajalikuks, sellepärast et intellektitehnika areneb lihtsalt nii kiiresti, et selleks ajaks, kui need õpilased kooli lõpetavad, pole seda oskust enam vaja. aitäh! jah, kes teab, kes teab? kes nüüd soovib sõna? härra Dimitrov. aitäh küsimuse eest! Te mainisite seda, kas mõned äh, ained võiks siis õppekavast välja jääda siis uute ainete arvel, kui ma sain nüüd õigesti aru teie küsimusest, mis puudutas programmeerimist. meie seda oma uuringutes täheldanud ei ole. tegelikult hästi integreeritud äh, arvi, arvutiteaduse ained võivad teiste ainete õpetamisele pigem soodsalt mõjuda, kaasa aidata, näiteks võõrkeeleõpe on üheks heaks näiteks, te olete kindlasti kursis erinevate tasuta rakendustega, mis muudavad õppimise, keeleõppe palju kiiremaks ja odavamaks. ma ei ole muidugi kursis selle Florida näitega, mis väitis siis, et, et teatud ainet hakati teiste ainete arvelt õpetama. aga ma ei ole päris kindel, kas ma sain teie teisest küsimusest aru. ma ei saanud seda hästi kirja, võib-olla kordate üle või, või oskab keegi teine vastata? kas te ei karda, et see õpetus muutub ebavajalikuks selleks hetkeks, kui seda õppinud õpilased jõuavad tööturule. ma räägin seda arvestades seda, kui kiiresti intellektitehnika praegu areneb. jah, see teeb meile muret. vägagi teeb ja on ka tõendeid palju selle kohta, et nii see tõepoolest on. ja ma ei usu, et meie ise saame siin midagi teha tuleb lihtsalt paremini tulevikuks valmis olla. statistika seda ohtu näitab üks McKinsey uuring möödunud aastast ütleb, et umbes kolmkümmend protsenti erinevatest oskustest kümne aasta pärast, mida töökohad nõuavad, on täiesti uued oskused. nii et kuidas vältida sellist olukorda, vältida ei ole võimalik, aga on võimalik leevendada ja selleks valmistuda, kuna ümber kujunemine on tõesti massiivne ja võimas nii et tuleb olla teadlik sellest ja valmistuda selle asemel, et lihtsalt ära joosta. suur tänu ning äh, minu poolt kokkuvõtteks võib-olla üks konkreetsem küsimus ja märkus, äh, millele saaks ehk vastata või mida käsitleda meie kuulamise teises osas ja see konkreetne küsimus äh, me kuulsime, et meil ei ole erialaspetsialiste IKT valdkonnas näiteks terve rida spetsialiste on puudus. kas on aga andmeid selle kohta, kas need äh, erialainimesed on meil praegu siis näiteks teadusmaailmas või siis äh, ärimaailmas? näiteks äh, Saksamaal on meil uuring, kus osuta-, mis osutab, et just mitteteadlaste hulgas on meil puudu spetsialisti ning mis järeldusi sellest teha meie tulevaseks kutseõppeks ning äh, märkus nüüd seoses digitaalsete oskustega, need on midagi enamat kui lihtsalt programmeerimisoskus. ma pean oskama hinnata mingit algoritmi. ma ei pea oskama seda ise kirjutada, ma peaks mõistma, mis seal, mis selle, selle taga on. et asi ei puuduta ainult meediapädevust ja, ja digitaaloskusi, et ma, ma ei, ma ei pea oskama ise seda teha, aga ma pean mõistma, mis mehhanismid selle taga on. kes, kus, kelle huvid sellega seoses mängus on ning äh, eristada õigeid asju valedest, kui nüüd niimoodi lihtsalt väljenduda. see on niisugune suunitlus, millele me peaksime rohkem rõhku panema oma digitaalsete oskuste õpetamisel ja mitte ainult tehnilistele pädevustele tehnilisele programmeerimisoskusele, mis sisuliselt, sisuliselt ma räägin siin kriitilisest mõtlemisest um,. <clears throat> Thank you for aitäh nende kokkuvõtvate küsimuste eest, juhataja. nüüd teie esimene küsimus, kus on see tühik, kus on see lünk Ehm, see lünk on kindlasti mitteakadeemilises sektoris, uuringud Saksamaa kohta ja teiste riikide uuringud näitavad seda. kui üldse midagi akadeemilises sektoris, siis seal on ilmselt vaja eh, andmehaldussüsteeme, eh, loodud juurdepääsumeetmeid edendada, eh, mida me toetame, aga rääkides suurest pildist ja sellest, kus see lünk on, siis see on kindlasti teatud kutsealade puhul Fabrizio oskab kindlasti seda paremini selgitada, aga äh, näiteks loomemajanduses, idufirmades, aga mitte akadeemilises sektoris on siis see, see on seotud kutseharidusega, koolitusega ja sellega, mida teha. me hõlmame äh, kutsehariduse ja koolituse oma tegevuskavas, aga see on üks nendest valdkondadest kus on võimalik enam saavutada või võiks kaugemale minna. Teie teine küsimus, nõustun täielikult teie hinnanguga, et äh, asi on enamad kui programmeerimisoskus ja tõepoolest üks töövahend, mille me oleme kättesaadavaks teinud, et muuta see juurdepääsetavaks kodanikele ja asutustele, on digitaalsete pädevuste raamistik, see on kõikehõlmav töövahend, mis äh, selgitab neid erinevaid osi, millest digipädevus koosneb, nagu näiteks suutlikkus äh, kasutada loogikat ilmselgelt, kasutada oskusi, mis on seotud programmeerimisega, aga ka metakognitiivsed oskused, et suudad analüüsida seda, mida on kasutatud, äh, küsimus äh, selle kohta, et see, mida ma jagan, seda on võimalik kuritarvitada, nii et kriitiline mõtlemine ja aspektid, mis on pigem seotud meediakirjaoskusega. probleemiks on see, et äh, tegemist on liikuva sihtmärgiga, aga ähm, meil on väga kasulik ja ma olen ka erinevatelt huvipooltelt kuulnud, et äh, meil on äh, tõesti selline töövahend, mida kasutatakse ka palju, mis toetab kõikehõlmavat lähenemisviisi sellele, kuidas seda oskust mõista. Again. Yes palun lühidalt, kui võimalik, jah. majanduse ümberkujunemine kindlasti mõjutab oskusi, me ei tea selle ulatust äh,, valdkondi, aga me teame, et see seisab meil ees. mida see tähendab? see tähendab seda, et me peame saama rohkem inimesi tööle, kes on suutelised äh, kasutama digitaalseid töövahendeid oma töökohal. meil on olemas algatus digitaalse võimaluse äh, praktika, millel on täpselt see eesmärk et äh, oleks võimalik pakkuda sellist lühiajalist äh, praktikat. nii et tegemist on äh, pidevalt toimuva mõttetööga ja väike viide algoritmi näitele, tõepoolest algoritmide läbipaistvus on midagi sellist, millele me vägagi tähelepanu pöörame ja, ja mida me uurime. suur-suur tänu jah, kokkuvõtteks saab veel sõna Justina. jah, ka mina sooviksin kommenteerida digitaalsete oskuste teemat, nii nagu komisjoni kolleeg väga õigesti märkis. ei tähenda digitaalsed oskused ainult seda, et, et kuidas arvutiga tööd teha ja sama puudutab ka haridust, kui me räägime digitaalse hariduse tegevuskavast, siis me ei räägi pelgalt enam ainult haridusest, vaid tuleb asjale läheneda laiemalt, digimajanduse seisukohast lähtuvalt eh, suurte ettevõtete rollist tuleb mõelda hariduse valdkonnas, nii et see tegevuskava läheneb digitaalsetele oskustele väga erinevatest äh, vaatenurkadest äh, vaadatuna mitte ainult tehnilisest seisukohast lähtuvalt, vaid, vaid tuleb asja kõikehõlmavalt käsitleda. loomulikult tuleb äh, astuda järgnevaid samme, aga tuleb tähelepanu pöörata ka kogu kontekstile, mis ümbritseb digitaalset haridust, seda ei saa vaadata ainult isolatsioonis, et jutt käib haridusasutustest ja õpetajatest vaid see mm, sidusrühmade hulk on siin palju laiem ja kõigiga tuleb arvestada. palju tänu suur,, suur-suur tänu selle esimese väga huvitava paneeli eest. E, suur tänu härra Dmitrovile, proua Beninile ja proua Vaikut Tüütäpauskauskele ja nüüd ma palun siin poodiumi taga kohad vabastada nendele, kes esindavad arutelu teist paneeli, kus me hakkame arutama jällegi väga huvitavaid teemasid, aga veel kord suur-suur tänu esinejatele ja loomulikult on kõik teretulnud eh, osalema siin ürituse lõpuni ja nüüd tere tulemast härra Mark Durandole EUN Partnershipi võrgustikus, eh, koolivõrgu võrgustikust. ja härra eh, Dominik Tabakov ka, kes on regioonide komitee raportöör eh, komisjoni digitaalse hariduse tegevuskava äh,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 ohne große Umschweife wollen wir die ilma pikema jututa liigume kohe edasi. veel kord suur-suur tänu kõigile. alustame härra Durandost, kes on tegevdirektor Euroopa koolivõrgu tegevdirektor ja need, kes asjaga ei ole kursis, siis eh, Brüsselis on siin selline digitaalne klassiruum olemas. Eh, ja tõesti tasub sellega tutvuda, seda külastada, vaadata, milline üks tuleviku klassituba võiks välja näha ich vor 40 Jahren die Schule verlassen et mina käisin koolis nelikümmend aastat tagasi, õigemini lõpetasin kooli. ja see, see muidugi ei, ei võimalda meil head ettekujutust saada tulevikust, aga väga tore, et olete tulnud, härra Durando, ja saate meile rääkida sellest, missugune teie hinnangul saab olema haridus või võiks olla haridus digitaalajastul või peaks välja nägema. ja teil on sõna kümneks minutiks Many thanks for uh, Madam Chair. aitäh, proua juhataja, et olete kutsunud meid täna siia selleks, et jagada teiega mõningaid mõtteid selle kohta, kuidas digitaalsed tehnoloogiad saavad anda omapoolse panuse innovatsiooni ja haridusse üleüldisemalt. sooviksin kõigepealt teiega rääkida keerukast innovatsiooniprotsessist, nagu te kõik teate, siis meie haridussüsteem tugineb äh, nii-öelda õppekava hindamisel, hinnatakse nii-öelda neid erinevaid tugisambaid ja koolidel on ka loomulikult oma visioon. innovatsioon puudutab äh, tavaliselt äh, pedagoogikat, aga ka tehnoloogiat. kui vaadata pedagoogika poolt, siis õppimise visualiseerimine, uues õpe või nii, et või muu või ka õppekava autonoomia, üha rohkem otsuseid jääb koolide tasandil lahendada, üha rohkem äh, antakse paindlikkust juurde isegi äh, föderaalsetes riikides nüüd tehnoloogia, üks-ühele õpe, mobiilsed vahendid, äh, digitaalsed õpikud, Äh, ja õppevahendid, aga mainisite ka siin autoriõiguse küsimusi ja ka internetiühenduse küsimus, õppe võimaldamine. nii et see on seotud ka infrastruktuuriga, pilveandmetöötlus, juurdepääs, lairiba e, e-turvalisuse küsimused. ja on teinegi mõõde, mis on innovatsiooniga seotud, mida kutsutakse nii-öelda õpperuumideks need uued õpperuumid äh, on ka olulisel kohal. ja tahaksin teiega rääkida ühest paradoksist. Ähm, jah, räägitakse sellest, et äh, sissejuhatuses ütlesite, koolides on väga palju muutusi toimunud. koolides on õpetajad, kes äh, julgustavad õpilasi tegema koostööd, suhtlema, see leiab aset väga paljudes koolides üle kogu Euroopa aga, aga endiselt eh, selleks, et õpilased saaksid näidata, mida nad on õppinud, peavad nad istuma ikkagi ühte ritta oma laua taha ja, ja üksinda selle kokkuvõtte mm, kirja panema, mida ta õppis. nii et õpetati koostööd, aga siis hindamine on jällegi selline individuaalne, kõik üksik omaette eelmises paneelis tihtipeale mainiti pedagoogikat ja tehnoloogiat, mis juhib mida. see on selline kuulus arutelu, aga ühel hetkel, nagu te kõik teate, kui defineerida pedagoogika eh, korrektselt ja ehm, inkorporeerida sinna tehnoloogia, siis muutub eh, õppimine sügavamaks ja atraktiivsemaks. ja teine teema, mis on äh, seotud pedagoogikaga ja tehnoloogia tulemisega koolidesse, on seotud küsimusega, kuidas õpetada ka õpetajaid. nii et kunagi ei tohi mõelda pelgalt tehnoloogiale, ilma et unustad ära õpetajad. ilma õpetajata tehnoloogiast ei piisa. see tähendab seda, et tuleb suutlikkust suurendada igal tasandil, kõikide õpetajate pädevust. ja nüüd mõne sõnaga sellest, mida meie võrgustik, koolivõrk teeb. meil, meie sekka kuuluvad kolmkümmend neli ministeeriumit, eesmärk on toetada koole, õpetajaid, haridustöötajaid õppeprotsesside ümberkujundamisel. tegeleme kolme põhivaldkonnaga, kõigepealt see on selle võrgustiku eesmärk anda tõendeid ja andmeid innovatsiooni kohta hariduses, mida ministeeriumid saavad poliitika kujundamisel arvesse võtta, teiseks toetada õpetamisel koole ja õpetajaid, siin on näitena tood-, näidatud mestimisprojekte ja ka innovatiivsete õpetamistavade, parimate tavade vahetamise võimalus. esimese poole pealt me viime läbi päris palju uuringuid, et, et ministeeriumitele pakka, pakkuda neid vajalikke andmeid, statistikat. ja meil on ka mitmeid projekte, mis on saanud toetust Erasmus plussist. nii et on väga palju käima lükatud, millega, mida saab edasi arendada. nüüd koolide ja õpetajate toetamise valdkond komisjoni poolt Äh, meil on kolm võrgustikku, kõigepealt mestimine, kuussada tuhat õpetajat on juba ühinenud ja üle kahe miljoni õpilase ja sada kaheksakümmend viis tuhat kooli osalevad aktiivselt mestimisvõrgustikus. Äh, meil on ka vastav portaal, mis on reaalainete õpetamisega seotud süsteem Allianz, on avaliku erasektori partnerlusprojekt ja DigiConnecti ja Euroopa ühendamise rahastu poole peal toetame ka ehm, parema interneti algatus lastele. kolmas mõõde, mida juhataja mainis oma sissejuhatavas sõnavõtus, eh, puudutab seda, et kuus aastat tagasi me lõime Euroopa Schoolneti ehm, ruumides nii-öelda tulevikuklassi, et see oleks selline inspireeriv klassiruum kus äh, õpetajatel ja õpilastel on, oleks palju kergem nii-öelda mõelda nii, nagu tulevikus vaja. Äh, oleme kolmkümmend erinevat, nelikümmend erinevat laborit üle kogu Euroopa loonud ja loonud äh, tulevase klassiruumi mm, saadikute võrgustiku, pakume koolitusi õpetajatele, aga kuna koolitusest ainult ei piisa, et saada siia õpetaja, õpetajaid siis eh, meil on eh, eh, õpetajatele võimalik pakkuda ka internetipõhist tasuta õpet just innovatiivsete võimaluste kohta. möödunud aastal tähistati kahekümnendat aastapäeva ja koos ministeeriumitega püüdsime mõelda, millised on need põhivaldkonnad, kuhu mm, tuleb investeerida, jagasime Ehm, selle neljaks. esimene puudutab eh, elu ja tööoskusi tänaseks ja homseks, digitaalse kodanikuks olemise oskused, eh, programmeerimine on siin väga oluline. teine valdkond puudutab uusi õpetamismeetodeid innovatiivsetele õpetajatele. see puudutab õpetajate algharidust, eh, aga ka täiendõpet. kolmas on seotud keel, kooliga kui areneva organisatsiooniga nii et äh, tuleb keskenduda kogu kooli muutusele, suhetele äh, formaalse, mitteformaalse ja informaalse hariduse vahel, mis äh, muutub üha olulisemaks ka kooliseinte vahel, ja siis innovatsioon ja, ja kuidas luua sidemeid innovatsiooniga. Ehm, mis puudutab eelmise paneeli ettevahet, ettekandeid, siis tegelikult jah, vahendeid juba on, mainiti siin Selfit ja, ja muud sellist. probleem ei ole töövahenditest, vaid sellest, et need töövahendid maksimaalselt laialt ka kasutusele võetakse, et, et, et koolid äh, areneksid edasi, töövahendid on olemas, aga koolid ise peavad nüüd väga palju ära tegema selleks, et need vahendid äh, kasutusele võtta oma koolides, õpetajate, õpilaste tasandil. Need on neli prioriteeti meie võrgustiku puhul. esiteks, me tahame toetada äh, õppijaid et neist saaksid aktiivsed, vastutustundlikud kodanikud digiajastul. Ehm, see on seotud siis meediakirjaoskusega, digipädevustega ja nii edasi. jälle on ehm, arutatud tehisintellekti küsimust digitaalsete oskuste valdkonnas. Ehm, tuleb tähelepanu pöörata sellele, et asju mitte segamini ajada meil on jah vaja väga kompetentseid IT-spetsialiste, meil on vaja arendada tehisintellekti, aga samas on meil vaja luua ka selline põhidigioskus, mida, mis oleks olemas kõikidel õpilastel, kõikidel inimestel ja, ja nendeks on vaja erinevaid töövahendeid. ja neid kahte väljakutset ei ole võimalik äh, nii-öelda ühe vitsaga ja ühe lahendusega lahendada teiseks valdkonnaks on õpetajate pädevuse suurendamine, see on väga oluline, ilma õpetajateta ei juhtu mitte midagi. õpetajad mängivad põhirolli selleks, et, et see eh, digiareng koolides toimuks, nii et õpetajate kutseõpe on väga oluline. nüüd uus õppekeskkond tuleb klassiruum ümber kujundada selliselt, et see julgustaks koostöö tegemist koolis saab väga palju innovatsiooni ellu viia ilma tehnoloogiaga. tehnoloogia toetab paljuski, aga väga palju on vaja teha ka eh, midagi sellist, mis ei ole seotud tehnoloogiaga, on vaja formaalne, mitteformaalne, informaalne haridus siduda, ühendada koolid eh, ümbritseva kogukonnaga. Eh, kuidas saada õpilasi õppima reaalained matemaatikatehnoloogiat, inseneriteadusi ja siis innovatsiooni võimalik laiem, lai levitamine. jah, meil ministeeriumites on väga palju katseprojekte üle kuueteistkümnes riigis, projektid on olnud edukad, aga, aga miks neid, miks nad ei jõua kõigini, miks nad ei jõua laiade massideni? põhiprobleemiks ei ole mitte vajadus äh, tulemusi edastada, vaid, äh, vaid äh, üle anda see protsess, mille tagajärjel need tulemused saavutati. ja nüüd lõpetuseks, digitaalne tehnoloogia on võimalus vaadata läbi ka kutsealade tavad. oluline on seada olulised eesmärgid kooli tasandil, et õppes võetakse IKT kasutusele ja oleks kõik kõik sidusrühmad kombineeritud, nii poliitikud, otsuste tegijad ja tuleb eh, digiüleminekut vaadata kui midagi, mis hõlmab kogu kooli. ja tuleb kasutusele võtta teadusuuringute tulemused, kui me ei õpeta õpetajatele eh, seda, mida teadlased on avastanud, välja töötanud, siis me laseme võimalused käest tuleb hinnata uusi kriteeriume, luua usaldus kõikidel tasandil, kaasata töötajad nii mõttetegevusse kui teadusuuringutesse ja lõpetuseks selleks, et meie haridussüsteem edasi areneks, tuleb eh, arendada õpihuvi meie lastes ja ka õpetajates. suur tänu! selle sissejuhatava sõnavõtu eest ning kohe jätkame järgmise kahe ettekandega ja võtame need siis üldiselt arutusele. ning järgmisena saab sõna Ilona Kiš, kes on programmi juht avalikus raamatukogus, äh, avaliku raamatukogu kaks tuhat kakskümmend programmis Lugemine ja kirjutamine, ta töötab siinsamas Brüsselis ning me teame, et äh, raamatukogudest on juba räägitud, raamatukogud on väga olulised äh, digitaliseerumis, digi, digiajastul ning äh, seda huvitavam teie ettekanne meile tulebki. Teil on kümme minutit. Very much um,, really. aitäh, aitäh selle eest, et meid täna siia kutsusite. ja et ka raamatukogud kaasasite. minu nimi on Ilona ja töötan siin Brüsselis avalike raamatutega äh, kõikjal Euroopa Liidus. tahaksin rääkida sellest, et äh, mis on äh, raamatukogude roll digioskuste väljakujundamise vajadusel, eriti mis puudutab äh, põhioskusi, kirja, digitaalkirjaoskust ja kriitilisi oskusi info töötlemisel. siin me räägime baastasemest nende inimeste puhul, kes võib-olla ei käi koolis ja nende jaoks on tõesti avalikel raamatukogudel väga tähtis roll. oleme erinevate raportiga kursis, mida ka siin mainiti täna hommikul proua Tunsi raportiga ja me nõustume proua Tuuniga, Toomiga, vabandust, et me peame rohkem rõhku panema äh, ka informaalsele õppele selleks, et äh, Äh, toetada äh, ka formaalse õppesüsteeme. ma olen äh, maininud erinevaid tehnilisi süsteeme ja tõesti viiskümmend protsenti ikka veel kodanikest ei oma isegi alus, baasoskusi, digioskusi, see on täiesti hämmastav. see tähendab seda, et inimesed ei ole mitte kunagi arvutit kasutanud, internetti kasutanud äh, Nad äh, ei äh, tea isegi kõige lihtsamaid asju, mis meie jaoks on iseenesestmõistetavad ning avalikud raamatukogud ongi sellised kohad, äh, kus seda kõike teha saab. tahaksin selgitada, kuidas raamatukogud on viimase kahekümne aasta jooksul muutunud. proua Kammervert, te ütlesite, et kui praegu sinna minna, siis näete nagu tegemist oleks täiesti äh, muutumatu kohaga, aga osad on jällegi väga palju muutunud. ligi kuuskümmend viis tuhat avalikku raamatukogu on Euroopa Liidus. kõik, kõikidesse võib minna tasuta ja enamusest saab tasuta laenata ka raamatuid. üle saja miljoni raamatu on seal, vabandust, üle saja miljoni inimese käib raamatukogus ning raamatukogudes samuti viiakse läbi tõsiseid muudatusi toimimises kõik pildid, mida ma kasutan, siin on võetud meie meeskonna poolt kõikjal Euroopas avalikes raamatukogudes. raamatukogudes, mis me siis näeme? me näeme, et on üha suurem nõudlus äh, omanike ning klientide poolt äh, selleks, et saada abi digipõhioskuste vallas jällegi, toetume Ühendkuningriigi andmetele, aga me teame, et äh, tegelikult on pilt samasugune kõikjal Euroopas väga hea oleks, kui meil oleks võrreldavaid andmeid ka kogu Euroopa Liidu kohta tegelikult, nii et me näeksime täpsemalt, millised äh, on äh, klientide soovid, mida nad siis tahavad. linnaraamatukogudes suuremates on ka lauad, kuhu võib abi küsima tulla. muidugi mõista, tegemist on väljakutsega ka raamatukogu töötajate jaoks, see tähendab seda, et on vaja vahendeid ja ka rahastamist. ja kui nad ei suuda vastata, kui tegemist on väikeste raamatukogudega maapiirkondades, kus on ainult üks inimene tööl, siis tekibki küsimus, et kuhu lähevad need inimesed, kellel on abi vaja, kui nad abi ei saa koolist või töökohalt. ma ei tea, võib-olla pean meelde tuletama, et üks kümnest eurooplasest omab null kirjaoskust äh, üldiselt tavalist kirjaoskust või väga madalat kirjaoskust ja väga keerukas on omada digikirjaoskust, kui ei omata tavalist kirjaoskustki. digioskuste lõhe ei puuduta mitte ainult vanemaid inimesi, äh, tegemist on tüübiliste külastajatega avalikes raamatukogudes, on olnud vägagi edukaid programme paljudes Euroopa riikides selleks, et abistada rändajaid, immigrante, lapsi, kellel on olnud raskusi kirjaoskusega, isegi eh, sellistes riikides nagu Taani, kus on kõrge digikirjaoskus, on eh, ikkagi probleeme sellega, et mõistetaks, millised vahendid on olemas. avalikud raamatukogud just eh, peavadki sellega tegelema, nagu te ütlesite, raamatukogu töötajatel on siin võtmetähtsusega roll raamatukogud on suurepäraseks kokkutuleku kohaks, kus saavad kokku puutuda virtuaalne ning füüsiline maailm, kus on võimalik kogeda digikogemusi. tegemist on tihti ainsate äh, avalike hoonetega üldse, kus saab internetti kasutada linnas. täiesti hämmastav on see, kui paljudel inimestel ei ole seadeid, millega tegelikult saaks kasutada digi- äh,, internetti tahtsin näidata seda pilti, tegemist on uue Helsingi äh, linna keskraamatukoguga, mis tehakse lahti selle aasta detsembris. see on väga futuristlik, äh, kaasaegne avalik raamatukogu, aga see on disainitud kasutades ära kahte tuhande, üle kahe tuhande erineva mõtte kodanike poolt äh, on üritatud arvestada kõikide vajadustega ja see on nüüd üheks näiteks sellest, millised on kaasaegsed raamatukogud, tegemist ei ole tolmuste väikeste kinniste ruumidega, mitte enam. ja siis siin komisjonis me mõtlesime, et kui me räägime volinikuga, kui me räägime erinevate Euroopa Liidu üksustega, siis äh, räägime Erasmus plussist, mis on suurepärane, väga hea, et seda toetatakse üha enam, aga me arvame, et meil oleks mingeid spetsiifilisi instrumente ka selleks, millega, selleks, et me saaksime toetada alusoskusi digivaldkonnas. meil on vaja selleks kasutada Euroopa Sotsiaalfondi koolituse jaoks ja muuta lihtsamaks äh, selle kasutamine kogukonna erinevatele osapooltele. me loodame väga, et see komisjon ja ka uus Äh, pärast valimisi endiselt toetab äh, meie raamatukogu äh, kogukonna pingutusi. ja lõpetuseks paar pilti. ma usun, et paljud teist on seda ka varem näinud. tahaksin teile meelde tuletada, milles asi on. tegemist on avalike raamatukogude süsteemi põhiväärtusega ehk siis me tahame, et juurdepääs oleks kõikidele tagatud ja me tahame seda teha nii, et see vastaks ka kasutajate ja klientide vajadustele, see on tõesti meie jaoks põhiväärtus ja ma arvan, et see on miski, mida, mis väärib toetamist. siin ähm, mainiti koodinädalad ja meie osaleme ka seal. Euroopa Parlamendis äh, toimub meie enda ettevõtmine ja kutsun teid osalema, siis te näete, mida Euroopas raamatukogud teevad kõige, kõikjal selleks, et äh, parandada kõikide juurdepääsu digioskustele. ja nüüd äh, ootan huviga teie küsimusi, aitäh! jaa, aitäh ka selle vaate eest rollile, väga olulisele rollile, mis, mida raamatukogud võiksid omanda selles protsessis. enne kui me arutelusse, aruteluni jõuame, tervitan siin veel härra Domenico Makotat regioonide komiteest ning äh, tema jätkab ähm, vahetult sealt, kus me raamatukogude teemaga lõpetamise, lõpetasime, kohaliku ja regionaalse tasandi tähtsusest selles protsessis digitaalse hariduse andmise protsessis. Te olete raportöör digitaalse hariduse andmise tegevuskava küsimustes ning äh, kuulame teid suure põnevusega. Teil on kümme minutit. suur aitäh teile, aitäh eesis-, esimehele, Euroopa Komisjonile äh, ja aitäh ka Euroopa Parlamendi komisjonile, proua Kammervärdile suur aitäh kutse eest täna siin osaleda. tegemist on suurepärase võimalusega me äh, regioonide komitees seisame praegu täiskogu eel, kus loodetavasti kiidetakse heaks siis digi äh, õppetegevuskava. ja suurepärane on, et äh, me oleme saanud üksteise töös osaleda. regioonide komitees alustasime selle kallal tööd maikuuses ja lühikese ajaga oleme nüüd jõudnud äh, nii kaugele, et oktoobri keskel on raport valmis ja läheb heakskiitmisele. see puudutab kohalikke äh, omavalitsusi, linnapeasid, regioone, kes kõik on siis äh, esindatud regioonide komitees. Bolognas oleme me äh, püsivalt toetanud seda, äh, kuivõrd oluline on haridus, eriti äh, sõnavabaduse, äh, sallivuse, teadustöö vabaduse vallas. tegemist on alusväärtustega Euroopa Liidu kogukonnas. selles arvamuses, mis on päris pikk, toonitan ainult mõningaid punkte, muuhulgas rääkinud sellest, et me peame teadlikult kasutama digivahendeid informeeritud seda tegema, meil on üha äh, rohkem tegemist kiusamisega veebis, äh, äh, väljapetmisi, seksuaalset ahistamist, igasuguseid ohtlikke mänge, mis levivad üha rohkem. samuti palju stressi on selle valdkonnaga seotud, samuti hirm, et jäetakse kõrvale digivaldkonnast sellega seoses oleks kindlasti vaja investeerida just noortesse, lastesse, sellepärast et meil on vaja tugevdada nende kriitilist mõtlemist ja digitaalset meediakirjaoskust. muidugi mõista suureks mureks siinkohal on see, et väga tihti õppejõud, koolidirektorid ja üldse haridusvaldkonnas on puudu koolitusest, kvalifikatsioonist. selleks, et didaktilisi ja traditsioonilisi mudeleid uuendada, on vaja sellist koolitust selleks, et äh, hübriidsemaid meetodeid kasutada. samuti räägime sellest, et tuleb tagada see, et oleks kättesaadavad äh, digitaalõppe valdkonnas tasuta vahendid tegemist on ju piiriülese valdkonnaga ja sellega seoses on see eriti oluline. nüüd aga kohalike omavalitsuste tasandil on probleemiks see, et väga suur lõhe on tekkinud. ja see lõhe puudutab eelkõige just erinevaid geograafilisi piirkondi. näiteks lõunapiirkonnad Itaalias on Kesk-Itaalia ja Põhja-Itaaliaga võrreldes kõvasti maha jäänud. ja samuti vanuse ja soo äh, küsimus on siin tähtis. tihti näeme, et naised on vähem kaasatud. Nende osalus äh, ka õpingutes äh, teatud täppisteaduste vallas on märgatav. muidugi mõistan probleemiks ka vahendid digiõppe tegevuskava tähendab seda, et tal oleks vaja ka mitmeaastast äh, rahastamiskava äh, ja muuhulgas tuleks ette näha ka muid vahendeid peale liikmesriikide enda eelarve ning need vahendid peaksid olema suunatud mitte ainult taristu ja ühenduste jaoks, vaid samuti selleks, et parandada digioskusi kõik, kõikjal kogu haridussüsteemis, igal tasemel. regioonide komitee punktis kakskümmend viis oma arvamuses tuletab meelde, et tal on et kohalikel omavalitsustel ja regioonidel on esmatähtis roll hariduspoliitika läbiviimisel. selle koha peal ma tahaksin teile rääkida ühest konkreetsest juhtumist, mis puudutab minu enda regiooni kampaaniat, mis on, äh, hõlmab Napolit, viit miljonit inimest, elanikku, see on kõige suurem peale Lombardia ja hiljuti kampaania piirkonnas oleme me kasutanud peaasjalikult Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid ja koos siis kõige suurema Lõuna-Itaalia ülikooliga, Frederitus äh, teise ülikooliga on läbi viinud koostööprojekti ka koos Epoliga ja Napoli ülikooliga siis kaasati äh, sadakond noort äh, kes on äh, siis välja töötanud võimalikult hästi toimivaid rakendusi, see on seotud ka iduettevõtete loomisega Äh, erinevate tarkvarade loomisega, mis äh, toetaksid loovust just nimelt ning aitaksid kaasa äh, peamise eesmärgi saavutamisele, milleks on siis see, et õpilased ise saaksid osaleda ettevõtluses. see programm, mille viisime läbi Naapolis, aga mis ei ole avatud mitte ainult Itaalia ja Euroopa üliõpilastele, vaid mis on avatud kogu Vahemere piirkonna üliõpilastele. see on, see põhineb väljakutsepõhisel õppel, challenge-based learning. ja selle raames siis üliõpilased lahendavad reaalseid probleeme koos igapäevaselt. tegemist on koostööpõhise praktilise meetodiga, mille raames õpilased, õpetajad, ettevõtted ja tuleta meelde, et äh, meil on ka ettevõtted kaasatud, töötavad siis koos ja mitte ei õpi põhjalikumalt äh, tundma neid ähm, valdkondi, äh, millega nad tegelevad, vaid leiavad lahendusi ka konkreetsetele probleemidele. kõik toimub inglise keeles, kordan üle, meil on ligi sadakond noort, kes lähenevad hoopis teistmoodi õppele ja sellega seoses ka lähenevad ise töömaailmale. see on seotud programmeerimisega, graafiliste mm, äh, liidestega loomisega, aga kõige huvitavam osa on see ikkagi, kuidas kiirelt turule juurde pääseda, kuidas intellektuaalomade õigusi austada, kuidas äh, välja töötada tooteid, kuidas välja töötada ärimudeleid ja nii edasi. ma tahaksin tõesti toonitada seda, Äh, selle programmi olulisust. see on muidugi tähtis meie regiooni jaoks, kuid minu meelest ja tihti räägitakse natukene äh, kahtlevalt sellest, kas Euroopa Sotsiaalfondi äh, vahendid ikka õigesse kohta lähevad, aga siin tahaksin toonitada, et tegemist on koostööga ülikoolide, ettevõtete kampaania regiooni vahel. see on viinud nüüd tõesti äärmiselt olulise eksperimendini ja mida ehk saab ja millega saate veel ka põhjalikumalt tutvuda, kui lähete meie veebileheküljele. ja seal on siis äh, täpsemalt ära toodud see, kuidas on äh, võimalik osaleda selles projektis. tegemist on tõesti suure edulooga Lõuna-Itaalias. ja me loodame et äh, tulevikus seda arukat lähenemist kasutatakse üha enam ka mujal. tegemist on siis äh, indiv-, indiviidi, üksikisiku, üliõpilaste õpetamisega, seda äh, digitaalvaldkonnas, aitäh. ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für. suur tänu selle ettekande eest. nüüd meie tavapärane küsimuste ja vastuste või märkuste voor ning teeme nagu varemgi juba pingpongi meetodil ja kõigepealt ma annan raportöör proua Toomile sõna, kui ta seda soovib. aitäh, vabandan, et hiljaks jäin. pidin olema petitsioonikomisjonis ühe teise raporti asjus, aga äh, pean ütlema paar sõna omaenda raporti kohta, aga ma sain aru teie sõnavõttudest, et te olete juba mu raportit arutanud, ei ole? et me äh, raporti esitluse juurde lähme kohe, aga kõigepealt on äh, küsimuste-vastuste voor, kui sul on märkusi või täiendavaid küsimusi seoses sellega, mis on kõlanud meie ekspertidele, siis ma soovisin sulle anda eesõiguse kui raportöörile. aga raportit esitleme pärast. kui nüüd ausalt rääkida, siis pean ütlema, et äh, töö käigus raporti kallal kohtusin juba päris paljude inimestega erinevatest direktoraatidest ja komisjonist. ma enam-vähem tean, äh, mis siin öeldi ma usun, et minu küsimused ja märkused tegelikult on juba raportis sees aga tahaksin teid tänada selle eest, et tulite, et olete osalenud ja mõistate, et tegemist on väga olulise küsimusega. koolides on see täiesti šokeeriv, kui lähed kohale ja vaatad, ma ise ei teadnud seda, aga väga suur hulk koole ei oma üldse internetiühendustki Euroopa Liidus. ma olen äh, täiesti veendunud selles. ja me vahetasime arvamusi ka variraportööridega veel enne, kui ma hakkasin raportit üldse koostama me kõik nõustume selles, kõik fraktsioonid, et digioskuste vallas digioskused tulevikus või juba tegelikult praegu, ma pole kindel, aga tulevikus kindlasti saavad olema aluseks uuele sotsiaalsele lõhele. Need, kes ei suuda õppida õppima, kes ei suuda kasutada kõiki neid vahendeid õigesti, jäävad nad lihtsalt kaotajateks tööturul, see on täiesti ilmselge ja ma arvan, et me peaksime samu asju arutama ka tööhõivekomisjonis. see on teine asi muidugi, aga see paradigma, see, kuidas mind üles kasvatati, ema ütles mulle, pead õppima, diplomi saama ja pärast töötad samal alal kuni surmani. seda enam ei juhtu mitte kunagi. isegi võib-olla mina, ma olen alles viiskümmend kaks, aga siin ma räägin noortest seega me peame paradigmat muutma ja ma väga hea meelega kuulsin siin, et kõik on seda mõistnud. ja, suur tänu. mul ei ole praegu, ma ei kuulnud siin küsimusi meie ekspertidele, kui ma ei eksi, aga võib-olla eksperdid ise soovivad midagi öelda. härra Turandov nii et eh, teeme taaskord eh, pingpongi meetodil. aga kui te ei soovi midagi öelda, siis ei ole kohustust seda teha. mainisite internetiühenduste probleeme koolides. aga siin tuleb olla ettevaatlik. mitte sellepärast, et teil on internetiühendus olemas, et internetiga kasutatakse koolis, tundides ja õppimises. üks probleem on taristu probleem, olen nõus teiega me peame selle probleemi ära lahendama, lairipühendus tuleb tagada, meil on päris palju algatusi, mis leiavad juba toetust, wifi koolide jaoks ja nii edasi. meil ministeeriumid teevad koostööd komisjoniga selleks, et aitada, aidata neid koole, kus ei ole juurdepääsu. aga teine väljakutse seisneb selles, kuidas internetti kasutatakse õppeprotsessis koolides ja see on jällegi üks aspekt, millega tuleb arvestada. jah, ma tänan selle eest, et äh, rääkisite digiõiglusest. Äh, meie peame silmas siin seda, et võimalused, majanduslikud võimalused on äh, erinevad ja digierinevused veelgi suurendavad seega on äh, üks klass, mis on digitaalselt äh, haritud ja teine klass, mis ei ole. see puudutab ka demokraatlikku osalust, hääletamist, äh, osalust täiel määral kodaniku kohustustes, kas inimesed suudavad oma makse maksta internetis ja muud sellist teha digivaldkond üha laieneb ja lõhe nende vahel, kes suudavad osaleda ja kes ei suuda, ka suureneb üha. Need, kellel juba on raskusi, ras-, nende raskused muutuvad üha tõsisemateks, nii et äh, väga hea, et mainisite seda. küsimus digitaaloskustest muutub järjest enam küsimuseks osalemisest ühiskonnas, et millises vormis kuidas üldse on võimalik osaleda ühiskonnas, kui neid oskusi ei omata. ning me peame püüdma äh, vältida seda, et need käärid liiga laiaks ei läheks. Silja Kosta. mul on üks küsimus kõigile kolmele. esmalt suur aitäh, väga põnev oli. Euroopa koolivõrgustik, tean hästi, millised on teie kogemused, olen teid pikka aega jälginud ja Itaalia haridusministri ja Rootsi ministri algatused on väga olulised, aga ma tahaksin ütelda teile, teil on nüüd olemas äh, täiesti erakordne platvorm siinsamas parlamendi kõrval on teie peakorter ja seal äh, siis pööratakse väga mm, suurt tähelepanu ka õpetajatele. Te räägite akadeemia loomisest ja ma leian, et see on Äh, miski, mis väärib tõesti kaalumist, sellest on pikalt räägitud. Äh, ja see siis hõlmaks vähemalt kolmekümmend viit riiki, aga kas see akadeemia ei võiks, räägin seda meie kõigi jaoks, ka proua Toomi jaoks sellest, et seda, et sinna võib-olla saaksime rohkem investeerida ka läbi digitegevuskava, ka komisjon võib-olla ma usun, et see võiks siis olla see projekt, kus, äh, kuhu tõepoolest komisjon oma vahendid investeerib. veel üks küsimus me näeme, et raamatukogudel on täna täiesti ole, enneolematu sotsiaalne roll paljudes riikides, eriti just äh, linnade äärealadele ning ühendab ka erinevaid põlvkondi. Te räägite, rääkisite võimalusest kasutada rohkem sotsiaalfonde, ma usun tõepoolest, et see võiks olla võimal-, võimalik, aga ma tahaks teada, millised on raskused sellega seoses. ja viimasele kõnelejale, nõustun teie lähenemisega. ka Eboliga kohtudes rääkisime sellest. me oleme rahul sellega, mis Naapolis on tehtud sinna on kaasatud tõesti äärmiselt paljud erinevad ettevõtted, äh, haridusasutused. ja me näeme, et need äh, üliõpilased, kes osalevad, nad saavad sellest väga suurt kasu, tegemist on aga ainsa, ainsa akadeem-, äh, sellise projektiga, mis on nüüd sündinud niimoodi Euroopas, kuhu on koondatud ülikool, ettevõtted ja üliõpilased ma loodan väga, et see areneb edasi ka mujal Euroopas, aga praegu on see tõesti ainus selline kampus üldse, mis Euroopas on tekkinud. suur tänu, härra Durando. Uh, jah, kui te räägite sellest, kuidas me saaksime veelgi enam Euroopa koolide võrgustikku toetada, siis me tegime seda äh, mõned aastad tagasi haridusministeeriumitega, äh, kes siis omalt poolt panustasid rahaliselt. meil on juba üle kahekümne kahe tuhande õpetaja kaasatud äh, peaasjalikult lõuna poolt, siin ei ole geograafilist tasakaalu saavutatud praegu. ja praegu oleme me suutnud pakkuda loenguid ainult inglise keeles, see muidugi ähm, takistab neil osalemast, kes ei äh, ole väga tugevad inglise keeles. me oleme vaadanud ka, kuidas siis lokaliseerida neid kursusi, kuidas neid äh, kaasata ka liikmesriikide endi pakkumistesse ja kuidas oleks võimalik Euroopa sertifikatsioon välja töötada äh, koolidele, kes selle akadeemia raames tegutsevad nii et me kaalume seda, kuidas Äh, rohkem vahendeid leida ja siis suudame ka paremaid tulemusi saavutada. aitäh, proua Kirš. nüüd seoses küsimusega, mida peaks ESF tegema paremini selleks, et raamatukogu saaks ESF-ist rohkem kasu või raamatukogud? Laughing, we laughing. Teie naerate, meie naerame. no ma ei tea, mis on nüüd selle saja raamis võimalik ma tean, et eh, see regulatsioon peab olema lihtsam, selgem, kõik, sisuliselt kõike tuleks muuta paremaks, sest nii palju on tõkkeid praegu osalemaks või kasutamaks neid võimalusi. sest eh, raamatukogud sõltuvad omavalitsustest. kui nad nüüd sel tasandil esitavad oma taotluse ja kui kaas, kaasfinantseerimist ei ole, siis on kohe probleem, nii et nii et eh, ühelt poolt on meil vaja informatsiooni, on vaja prioriteete asjakohaselt, asjakohaseid prioriteete valitsustasandil selleks, et juurde pääseda rahastusele. ma tean, et praegu on ESF-i osas tehtud uus ettepanek, mm, eh, see on vist ESF pluss. ning see annab meile võimaluse eh, näiteks just koolituse pakkumine raamatukogu töötajatele oleks väga oluline, sellepärast et raamatukogud näevad ennast praegu kogukonnakeskustena ja täidavad ja pakuvad kogukonnale mitmeid teenuseid, millest eh, digitaalajastu haridus on üks. ja see on loogiline koht, kus neid eh, teenuseid osutada ning eh, me ei räägi siin pisi, me me, me mõistame, et raamatukogud ei ole Euroopa Liidu pädevusalas ja seega suurt finantseerimist oota ei ole, aga igal juhul me, kui me seda ei, ei tee, siis me ei kasuta täielikult ära võimalusi, mis meil on, ei kasuta ära neid, neid kohti, mis meil on. seda taristut, kus on wifi juba olemas näiteks. nii et ma, ma tajun, et meid toetatakse siin saalis, aga küsimus on, mida see komisjon, mida teie komisjon saab teha, et meid reaalselt toetada no me kindlasti mõtleme järgi selle üle, kuidas meie arvamuses ESF-i osas siis seda teha võimalik oleks ja kuidas oleks võimalik äh, tööhõivekomisjonile südamele panna, et nad teid ei unustaks, et nad äh, aru saaksid, et raamatukogude roll on väga suure olulisusega ja et kogukonnad ei pruugi või kohalikud omavalitsused ei suuda alati oma raamatukogusid tööd toetada ja varustada piisavalt, piisavalt selleks, et raamatukogu muutuks digitaalse õppimise keskuseks ja seega just selleks kohaks, millest rääkis härra Durando seoses digitaalse kodanikuks olemisega, digitaalsest, digitaalse kodanikkonnaga ning raamatukogud peaksid siin saama keskse rolli, et meil oleks võimalik saavutada meie eesmärke ja võib-olla on võimalik ESF-ist raamatukogudele toetust eraldada. Ehm, härra Kirmkota. Um, jah, ma tahaksin ütelda, et meie oma arvamuses regioonide komitees toonitame samuti seda, kuivõrd oluline roll on regioonidel ja kohalikel omavalitsustel, kuid lisaks sellele räägime ka sellest, kuivõrd tähtsad on partnerlused era- ja avaliku sektori vahel. vahendeid eh, on eh, muidugi üha vähem ja ma usun, et siinkohal on igati põhjendatud see, et eh, informaatika valdkonna suurettevõtted, mis on tõesti tippettevõtted, investeerivad rohkem, eriti Euroopas, kus äh, tõenäoliselt öö, äh, on ka töökohti ju, äh, täitmata töökohti. eriti just väikestes, väikestes regioonides, väikestes piirkondades. me peame seda öö, koostööd äh, omalt poolt julgustama suurettevõtluse ning äh, et, mm, haridusasutuste vahel, avaliku ja erasektori äh, vahel. ja ma tahaksin üle korrata, et suureks mureks on suur digitaallõhe, aga ettevaatust ähm, ei ole õigustatud, et kuueaastane laps kelle vanemad äh, võib-olla ei oma nii suuri oskusi kui teiste laste vanemad, kellel on raske digivahendeid äh, kasutada, et tema ka, äh, et ka laps kannatab selle all. siin on õpetajatel esmatähtis roll, nemad peavad kaasa aitama arengule, pedagoogilisele arengule, oskuste arengule. ehk siis ma toonitan veel kord seda, kuivõrd oluline on just koolitajate, õpetajate harimine Need, kes on pensioni äärel, nad muidugi võib-olla ei soovi nii väga digimaailmaga tutvust äh, teha, kui võrreldes nendega, kes võib-olla just saavad diplomi ülikoolist, aga mingil juhul ei tohi see kuidagi äh, kahjustada meie kogukonna kõige nooremaid. ja seda eriti just väiksemates maapiirkondades, kus võib-olla ka õpetajad ise ei ole niivõrd kursis äh, digivahendite kasutamisega suur tänu. Helga Tüüpel. jaa, ähm, ähm, thank you very much for the present-. aitäh. aitäh nende ettekannete ja vastuste eest. tahaksin pöörduda tagasi vajaduse juurde näha raamatukogu kogukonnakeskusena just digitaalse kodanikkonna tekkimiseks. sest me käisime Orhüsis, Euroopa kultuuripealinnas ja seal on suurepärane raamatukogu mis äh, minu jaoks toimis juba kogukonnakeskusena väga sõbralik, väga teenustekeskne, väga kaasav ja suurepärane arhitektuur samuti. meil on vaja selliseid kohti ning Helsingi uus raamatukogu on, on sellele väga sarnane, nii et Skandinaavias tundub, on inimesed aru saanud sellest, mida on vaja. raamatukogu kui avalik äh, asutus ja mida eraasutused peavad tegema, sellest me kuulsime juba sisu, Silicon Valley'ga seoses, aga Euroopas meil niisuguseid organisatsioone ei ole, nii et me peame üritama avalikus sektoris teha kõik, mis võimalik. mis puutub küsimust digitaalsest lõhest, ma tean, et minu ema on praegu surnud, aga, aga ma mäletan, et ta, talt äh, taheti, Maksuamet tahtis, et ta saadaks oma dokumendid digitaalselt ja temal ei olnud isegi äh, mingit internetiühendust, nii et ta sõltus täielikult kas avalikest asutustest või oma lastest, nii et just vanemad naisterahvad näiteks, neil on vaja seda teenust. Neil on vaja niisugust avalikku sõbralikku asutust, kus on sõbralik suhtumine ja kus aidatakse neil osaleda, vastasel juhul nad langevad välja ühiskonnast, nii et ma toetan seda täiesti, mida Petra rääkis. ja teised programmid, näiteks tõukefondid, haridusprogrammid, kõik need programmid peaksid arvestama digitaalse revolutsiooni tulemustega tervishoiu valdkonnas, suhtluse valdkonnas, ühiskonnas osalemise küsimustes. me ei räägi siin ainult mingist ühiskonna ühest aspektist. kui me hakkame vaatama, siis me näeme selle, selle mõju kõikjal ning seoses ühe asjaga, mida rääkis härra Durando, usun, et on ülioluline, eh, kui me soovime, et see, olla edukad selles protsessis, te rääkisite tuleb suurendada õpperõõmu, et me tõesti, meile pakuks rõõmu õppida ning et õpetajatele pakuks rõõmu õpetada ning ilma niisuguste ressurssideta, no loomulikult õppimine võib olla ka raske, aga ikkagi peaks see pakkuma ka rõõmu. ja meil peaks olema võimalik kohe näha ka tulemusi ja see tuleb protsessi lisada, vastasel juhul me põrume, aitäh! tänan! veel lõpetuseks, kas soovib keegi midagi lisada? tundub, et saame otsad kokku tõmmata ja nüüd jõuame proua Toomi raporti juurde. suur tänu, Helga, selle eest, mis sa rääkisid. Orhüsis tehti selge otsus linnavalitsuse tasandil pakkuda äh, linnakodanikele teenuseid läbi raamatukogude võrgustiku ja see on väga edumeelne lähenemine, mis näitab, kuidas saadakse aru, et on olemas taristu, mida on võimalik kasutada, inimesed käivad seal ning varustagem siis see tari, taristu vajalike seadmetega teiste teenuste pakkumiseks. näiteks, et on võimalik äh, saada kätte sealt pass või vormistada ära oma maksudeklaratsioon ja loomulikult Orhusi raamatukogu on hääletatud üheks parimaks raamatukoguks Euroopas ja praegu tõenäoliselt peaksime kõik ära käima Helsingis, olgugi et eh, detsembris Helsingi, no ei ole, ütleme, eh, ilma poolest kõige meeldivam. tahaksin omalt poolt eh, mainida, kui oluline on lepitada omavahel ametlik, mitteametlik õppimine. me teame nüüd, et nelikümmend protsenti sellest, mida õpilased õpivad, õpivad nad väljaspool kooli, mis eh, seab õpetajad märkimisväärse surve alla, sellepärast et nad peavad kontrollima niimoodi õpitut, olgugi et nemad seda õpetanud ei ole. nii et see on hoopis erinev väljakutse sellest, mida me näeme siis, kui me üritame kooli avada kogukonnale. ning Soomes on näiteks eh, hea näide sellest nädalast, kui üritatakse omavahel lepitada ametlikku ja mitteametlikku õpet ja koolid teevad koostööd raamatukogudega ja üritatakse kõigi kodanike digitaalseid oskusi edendada. aitäh! suur tänu, härra Durando! ja lõpetuseks härra Kavakorta. Eh, jah, ma usun, et võime lõpetada loosungiga. me peame äh, tagama, et noored mõistaksid, et õppimine on hea, ehk siis et õppimine pakub muidugi endale palju, kuid võimaldab samuti töömaailma kiirelt minna. paljud noored, eriti kõrgkoolides, ülikoolides ei suuda praegu diplomeid saada kätte, me peame ka neile tähelepanu pöörama, sellepärast et me peame ka neile ju kuidagi tagama äh, võimaluse töömaailmaga liituda ja vältima seda, et tekiks äh, digilõhe. nii et õppimine tõesti on hea. ja, suur-suur tänu kõigile meie külalistele proua Kishile, härra Durandole, härra Gemacordale selle teise vooru eest ning samuti meie külalistele esimesest aruteluvoorust. arutelu oli rikastav, asjalik täna pärastlõunal ning meil on nüüd palju mõtteainet nii meie eelarvealasteks aruteludeks kui ka meie tööks eriprogrammide sisustamisega ja ja sain päris palju mõtteid ka algatusraporti jaoks seoses haridusega digitaalajastul, probleemid, võimalused ja seosed Euroopa Liidu poliitikaga. suur tänu, et tulite, suur tänu, et jagasite oma mõtteid, oma ideid meiega ning jääme ühendusse ja loomulikult te võite jääda siia, kui te soovite, sest me hakkame praegu rääkima algatusraportist, tuleb äh, proua Toomi algatusraporti esitlus. proua Toom on meie raport, algatusraporti äh,, raportöör algatusraporti äh, haridus digitaalajastul, võimalused äh, välja, võimalused, probleemid ja järeldused. ning äh, proua Toom, teil on viis minutit oma ettekandeks. aitäh! kõigepealt tänaksin sekretäriaati selle toet-, toetuse eest äh, raporti ettevalmistamisel olen kohtunud paljude sidusrühmadega, kuulanud ära palju inimesi ja on selge, et tehnoloogia areneb väga kiiresti ning ning muudab meie elu tundmatuseni. meie haridussüsteem aga ei ole sellele veel järgi jõudnud. asi ei puuduta ainult digitaalseid oskusi, vaid oskust kasutada tehnoloogiat õpp-, õppimise vahendina. ühiskond ja tööturg on muutunud enne seda revolutsiooni oli võimalik töötada ühes ja samas ettevõttes kogu elu. enam see nii ei ole ja kunagi olema ei saa pidev muutus nõuab pidevat uute teadmiste omandamist, uute oskuste omandamist, kohanemisoskusi eh, seoses uut, uute tehnoloogiate tulekutega. me ei tea, mis tehnoloogia võidakse leiutada homme, aga me peame valmistama inimesi ette selleks, et neil tuleb kiiresti õppida. nii et seetõttu peakski see olema niisugune elukestva õppimise lähenemine hariduses. sellega tuleb alustada võimalikult vara, lapsi tuleb õpetada õppima. seda on lihtsam öelda kui teha õpetajatel on oluline roll selles. ent on märkimisväärne erinevus, mida me näeme liikmesriikide vahel selles, kuidas õpetatakse digitaalseid oskusi ja kuidas koolid kasutavad tehnoloogiat. on šokeeriv, nagu ma juba märkisin, et on siiani koole, millel ei ole internetiühendust ning ma olen päri sellega, mida ütles härra Durando, et oluline on loomulikult ka, kuidas tehnoloogiat kasutatakse õppeprotsessis on aga täiesti selge, et et tehnoloogiat kasutada ei saa, kui internetiühendus puudub. loomulikult mõned inimesed võivad tõstatada siin sõltuvuse küsimused, aga laste sõltuvuse tekkimine on tegelikult nende vanemate äh, väheseid, väheste digitaalsete oskuste probleem, sest äh, lapsed armastavad ju kõik magusad, aga magusat ega, ega vanemad neile ju tervet tassitäit suhkrut iga päev ei anna, nii et äh, kõik sõltub sellest, kuidas me midagi ka-, kasutame. nii et paljud koolid ei oma internetiühendust, olgugi et meil on programmid selleks olemas Euroopa Liidu tasandil ning see on vastuvõetamatu olukord, sellepärast et õpilased kannatavad selle tulemusena jättes kõrvale internetiühenduste loomise programmid, on eh, siin mitmeid muid programme, näiteks digitaalse hariduse tegevuskava, millest täna on räägitud, ning eh, mitmed hea tava vahetamise programmid. paljud peadirektoraadid komisjonis on kaasatud digitaalse hariduse programmidesse, ent keskset lähenemist ei ole. on palju väikesi projekte. ja kõik need on vabatahtlikud ka, nii et sisuliselt jääb koolide enda hooleks otsustada, kas nad osalevad või mitte ma usun, et äh, rohujuurepõhine lähenemine on hea, alt üles lähenemine, aga sellest siiski ei piisa. kui meil eesmärke ei seata, siis on tõenäoline, et paljud koolid lihtsalt ei lülitugi ümber uuele tehnoloogiale. kui ei seata mingit eesmärki saavutada teatud oskused teatud ajaks, siis puudub ka motivatsioon pingutada selle saavutamiseks ja luua ühendused ja õpetada digitaalseid oskusi ning niimoodi ainult suurenevad lõhed liikmesriikide vahel, mida me rääkisime dia-, mida me nägime diagrammil, eh, mille, mida meile näitas eh, meie ekspert raamatukogust. ning Eestist pärit inimesena eh, on, on see mulle šokeeriv. aga igal juhul see, need erinevused hakkavad suurenema, kui me midagi ette ei võta. ning seetõttu on meil vaja Euroopa Liidu tasandil võtta vastu mingi strateegia. ning lõpetuseks lisaks meie üldisele strateegiale peaks see andma meile võimaluse ka mõõta digitaalseid oskusi. Euroopa Liidus on meil PISA test keelte ja matemaatika osas. me teame, kui palju oskusi peaks õpilastel olema, kui nad kooli lõpetavad, ent me ei tea seda digitaalsete oskustega seoses, missugused digitaalsed oskused oleks vajalikud teatud vanuses, teatud tasemel. ning äh, tuleks seega välja töötada sarnane test digitaalsete oskuste vallas, et oleks võimalik mõõta edusamme, oskusi ja tuvastada probleeme. digitaalsete pädevuste äh, hindamise Äh, enese, enesehindamise programm on väga oluline, et see ei kajasta kõike vajalikku. tehnoloogia on muutunud oluliseks olu-, osaks meie eluks, elust. see on sama oluline kui kirjutamine, lugemine ning peaks äh, näitama, kuidas me töötame hariduse küsimustega ka Euroopa Liidus. mul on, ma ootan huviga koostööd teiega ning, äh, ning mul on niisugune tunne, et variraportööridega on meie seisukohad üsna sarnased, aitäh! jah, see kõlab hästi, väga positiivne, et te olete variraportööridega juba ühel meelel. sest väga oluline on siin saata selge signaal komisjonile ning äh, siin on üksmeel väga hea niisuguse signaali saatmiseks. härra Malinov, kaks minutit Rahvapartei nimel. jah, thank you. aitäh, võin kinnitada, et koostöövaim on väga hea raportööri ja variraportööride vahel. ma olen peaaegu kindel, et meil ei seisa ees suuri konflikte, suuri tüliküsimusi. probleemid on seotud äh, lihtsalt sellega, et teema on väga keeruline. et ei tule selliseid tavapäraseid ideoloogilisi lahkarvamusi. minu probleem on selles, et, et mulle jääb üldine mulje, et kui me tegeleme selle teemaga, et siis valitseb selline meeleheide ja paanikavaim. selline tunne, et me oleme maha jäänud, mitte võrreldes Apple'i ja Facebookiga Ameerikas, vaid millegagi, mis toimub ühiskonnas, poliitikud ja otsuste tegijad on otsustega hiljaks jäänud. väga paljud ütlesid seda, et keegi ei oska öelda, mis ees seisab lähiaastatel. ma usun, et me teame seda. poliitilised otsused, mille me langetame et meil on selline üldine tunne, et niipea, kui me midagi oleme parlamendis eh, riigi või, või Euroopa Parlamendis vastu võtnud, vananeb eh, paari aastaga, see on veel optimistlikult öeldes, ja alati jääb tunne, et et kuskil keegi teeb asju palju paremini kui meie, ma ei pea ainult silmas ameeriklasi, vaid eh, ettevõtteid, äriühinguid ja nii edasi. kui, kui siis nii-öelda need riigiasutused teevad või riik teeb selline üldine tunne jääb äh, mul kogu aeg, kui ma töötan nende teemade kallal. võin teile tuua konkreetseid näiteid selle kohta, mida me saame teha. esiteks tuleb enda vastu aus olla. pöördun nii komisjoni poole kui ka kolleegide poole. ja milline on äh, see kirjaoskuse tase? tuleb äh, ausalt see välja öelda piirkondades, äh, riigi tasandil, jah, äh, osaliselt teeb see teadmine haiget, aga selle kallal tuleb siis tööd teha, mul on väga hea meel, et Jana võttis sisse õpetajate küsimusi, võib-olla ma ei peatu sellel väga pikalt, aga õpetajad on väljakutseks, kui niimoodi sõnastada, siis on see väga pehmelt öeldud. aga vähemalt meil on konsensus selles küsimuses veelgi üks asi, mida mitte keegi teine ei tee, ettevõtted ei tee, tuleb õpetada digitaalseid oskusi ja töövahendite kasutamist selleks, et Euroopa kodanikud muutuksid paremateks kodanikeks. seda tööd ei tee meie eest mitte keegi ära, see on meie ülesanne. sest ettevõtjad, kõik teised on huvitatud erinevatest asjadest, aga kuidas ühendada digitaalset ajastut ja digitaalseid oskusi demokraatiaga, see on meie ülesanne ja kaks minu muudatusettepanekut tulevad just selles suunas. suur tänu. proua Rodriguez, palun, kaks minutit. Thank you, Cher. aitäh, juhataja. tahaksin kõigepealt tänada raportööri raporti eelnõu eest üldiselt võib öelda, et tegemist on hea alusega, mille põhjal tööd jätkata vaadates nüüd hariduse küsimust digiajastul, siis oluline on keskenduda elukestvale õppele ja digitaalsele haridusele. meil on vaja strateegiat, mis koordineeriks tegevust rohkem Euroopa Liidu tasandil. digitaalne ajastu muudab olukorda meie töökohtades, meie argirutiinis ja muudab kõike seda, kuidas meie lapsed otsivad informatsiooni, kuidas nad omavahel suhtlevad, kuidas nad õpivad. see tehnoloogia juba mängib ja, ja ka tulevikus mängib võtmerolli meie haridussüsteemis, siis tule, peab komisjon arvestama nende muudatustega. haridusasutused, neid muidugi tehnoloogilised muudatused mõjutavad kõige rohkem, kui nemad ei kohane, siis ei ole võimalik tagada tõhusat õpet meil on vaja koolitada kõiki inimesi vastavalt kontekstile, regioonidele, digitaalsed oskused on keskse tähtsusega noorte inimeste jaoks ja nii, nagu me eelmise arutelu käigus ütlesime, siis peavad need oskused jõudma kõikide elanikeni elukestva õppe kaudu. et inimestel oleks võimalus õppida juurde digitaalseid oskusi ja aga samas, et nad oskaksid ka kriitiliselt kasutada tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi. nii et tehnoloogia on vahend, mitte lõppeesmärk. ja tuleb arvestada, et me elame üha rohkem ülemaailmastuvas maailmas. ja tuleb tähelepanu pöörata erivajadustele, erinev kontekst erinevates regioonides, erinevate õpetajate puhul ja tuleb ka keskenduda õpetajaõppele ülikoolides. aitäh, Helga Trüpel. me oleme täna juba päris palju kuulnud sellel teemal, jagan härra Malinovi arvamust, et meil on vaja selget analüüsi ehm, enne raporti koostamist. nii et see, mida me täna siin äh, Äh, kuulsime, selle põhjal ma kindlasti teen äh, oma muudatusettepanekud, aga ma olen kindel, et me jõuame ühele meelele. jah, ja see, te saite hakkama kahekümne sekundiga ainult. ema Klangen no,. Ain-, räägin proua Giotto nimel, kes ei saanud täna kohale tulla. tahaksin avaldada tunnustust raportöörile suurepärase raporti projekti eest, mis väga õigesti rõhutab mitte ainult digitaliseerimise eeliseid, vaid ka väljakutseid. üks nendest, nii nagu te olete õigesti märkinud, on see, et eh, mitte kõik vajalikud ressursid eh, toimetulekuks ei ole kõigile kättesaadavad. Eh, osadel töötajatel ei ole võimalik näiteks töökohal ümberõpet saada, seetõttu on väga oluline, et elukestev õpe oleks kõigile kättesaadav ja et avalikkus mõistaks digitaliseerimise protsessi ja mõistaksid, et see toimub koos nendega, mitte nendele ei suruta seda peale. siis on võimalik üles ehitada tuleviku digitaalne majandus. Äh, raport mainib ka seda, et mõned koolid ei ole internetiga ühendatudki ja et õpetajad vajavad täiendkoolitust, sellega nõustun. ja nüüd koolitajate leidmine õpetajate ümber lõpetamiseks on suureks probleemiks. meil on siin suur konkurents ju äriettevõtete poole pealt, kellel on vaja samu oskusi, võib-olla meil on vaja internetipõhiseid online kursuseid. see võib-olla oleks lahenduseks. teiseks tuleb ajakohastada, kaasaegseks muuta klassis toimuva õppe, mis oli mille traditsioonid ulatuvad äh, sadadesse aastasse tagasi. võib-olla tänapäeva lastel on natukene lühem tähelepanuvõime ja tuleb äh, õpilastele õpetada seda, kuidas äh, ise infot leida ja seda kriitiliselt hinnata. nii et võib-olla on vaja selliseid atraktiivsemaid, individuaalsemaid õpetamismeetodeid. see, kui me jätame koolidele rohkem autonoomiat eksperimenteerida uudsete vahenditega, toetab innovatsiooni tagant. kui me ootame ära, et otsuse langetavad ülevalt alla otsused teevad, siis me ei pruugi midagi kuhugile välja jõuda. Euroopa Liidul on muidugi piiratud pädevus, me saame teadmisi jagada, avatud koordinatsioonimeetodi kasutamine võib-olla aitab parimaid tavasid võimalikult laialt levitada digitaalse Euroopa Äh, raport ka keskendub sellele, et on vaja inimeste kvalifikatsiooni tõsta, ümber õpetada ja veel kord suur tänu raportöörile ja palju edu talle jätkuvas töös ja ka variraportööridele palju edu! suur tänu! nüüd küsin komisjonilt, kas komisjon soovib veel sõna? paistab, et mitte. ja siis saab sõna veel kord raportöör. Thank you, madam chairman. Well on behalf of the commission. komisjoni poolt. aitäh komisjoni nimel, tervitan seda projekti. kindlasti hoiame end kursis edasiminekutega ja e, esitame ka omapoolse vastuse. suur tänu ja nüüd Jana. Uh- aitäh, kolleegid, aitäh variraportööridele aitäh ka komisjoni esindajale teie nii-öelda positiivse vaimu eest ja vabandan, kui jäi mulje, et ma olen kuidagi paniköör või meeleheitel. toon teile ühe isikliku näite ja loodan, et te seda protokolli kinni ei pane. mul on viis last, minu vanem poeg on kakskümmend üheksa ja noorim on kaksteist. ja kui ma võrdlen kahte haiglat, kus ma oma lapsed olen sünnitanud ehm, seitsmeteistkümne aastase vahega, siis see oleks olnud nagu sada aastat tagasi. aga need lapsed õpivad täpselt samas koolis tänasel päeval samas klassis seitsmekümne kolmandal aastal, kui mina käisin koolis, siis meil oli, olid lauad, äh, must tahvel ja igavad õpetajad. samamoodi oli minu vanemal pojal ja nooremal pojal ja kui ma vaatan, mis toimub äh, lapselastega, siis äh, nendel on asi samamoodi. kolleegid, see ei ole normaalne, me alati toome eeskujuks Soome kooli. ei ole tohvli, tahvlit, ei ole laudu, üks suur ümarlaud, tehakse igasuguseid eksperimente, see ei ole igav, õppimine peab olema lõbus. ja kui on midagi, mida on võimalik ära teha, siis tuleb püüda seda ikka ka teha. jah, tõesti, see oli väga hea kokkuvõte et õppimine peab olema lõbus ja saab olla lõbus, aga kindlasti mitte niisuguses klassiruumis nagu need, mida meie oleme kogenud ja mida meie lapsed praegu osaliselt peavad kogema. et see asi peab muutuma. ma usun, et kõik oleme ühel nõul. veel kord, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kakskümmend kaheksa september kell üksteist, hääletus toimub kahekümnendal novembril ja loodame, et detsembris jõuame sellega veel täiskogusse ent garanteerida seda ei saa. igal juhul kakskümmend kaheksa september kell üksteist muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. soovin edu järgnevaks tööks raportöörile ja raportööri äh,, raportiga ja samuti soovin edu variraportööridele. nüüd punkt kaheksa meie päevakorra, päevakorras ehk siis äh, arutelu regionaalarengu ja ühtekuuluvusfondi ettepaneku osas. kaksteist oktoober kell viisteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kaheksandal novembril toimub kultuurikomisjonis hääletus. härra Zdrojevski, nüüd viieks minutiks on teil sõna, palun. Już na wstępie chciałem podziękować wychodzącej koleżance Tom za tą... aitäh, tahaksin kõigepealt tänada proua Toomi, kes praegu just lahkub seoses sellega, mida ta ütles just ja palus protokolli mitte kanda. see märkus oli väga oluline. tahaksin tänada ka mitmeid teisi inimesi, muuhulgas Helga Trüppelit, kes oli meie delegatsiooni juht San Franciscos, kus me nägime vahetult seda uut tehnoloogiat, millest võiks olla palju kasu hariduses. ja ma pean ütlema, et on ol-, eriti olu-, väga oluline see, millest rääkis proua Toom, väga oluline on näha, kui kiiresti asjad muutuvad. eks see on oluline selleks, et me ei jääks äh, arengutele jalgu. ning nüüd Euroopa Regionaalarengu Fond. sellega seoses tahaksin öelda, et kultuuritööstus ja loomemajandus on asjad, mida mitmetes programmides üldse ei nimetata antud määrus räägib ainult tavapärasest kultuuripärandist ja ei puuduta sõnagagi loomemajandust. et me peaksime ju ometi suutma saavutada edusamme ka seal, kus me teeme investeeringuid seoses uue tehnoloogiaga, ka kunstide valdkonnas, mis äh, võivad kasutada uut tehnoloogiat. sada, artikkel sada kuuskümmend seitse lõige neli Euroopa Liidu toimimise lepingus on oluline säte ning meenutan kõigile, et Euroopa Liit peab arvestama kultuuri valdkonda oma tegevuses tulenevalt lepingust. ja äh, paraku seda sageli ei tehta me räägime praegu määrusest, mis sisuliselt oma nii-öelda äärealadel puudutab üksnes kultuuripärandit ning seetõttu tuleks esitada konkreetsed muudatusettepanekud. ühtekuuluvusfond ja Regionaalarengu Fond on fondid, mis peavad puudutama ka kultuurivaldkonda. tegemist ei ole tegemist ei ole puhtalt tarbimisele tehtava kulutusega, vaid, kulutustega, vaid tegemist on rahadega, mis lähevad see tagamaks seda, et tulevikus meil ka loomemajandus on. ja et meil tõesti õnnestub saavutada edusamme just seal, kus inimeste tegevus on seotud loomingulisusega. ning eh, seda ma tahtsingi märkida me räägime praegu nende programm, me räägime siin praegu ka programmide hindamisest. ning meil tuleks välja töötada laiemad mõõdikud just seoses nende eesmärkidega, millest rääkis minu eelkõneleja. aitäh, härra Zdrojevski! ning nüüd variraportöörid. Momšenikov, palun kõigepealt kaks minutit aitäh, proua juhataja, austatud kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri härra Strojevskit, toetan tema lähenemisviisi, et kultuurisektor oleks läbipaistvam, üldiselt on väga õigustatud eesmärk ja toetan härra Strojevskit ka selles osas, et tõepoolest eh, piisavalt ei viidata kultuurile õigusaktide tekstides. Eh, see on täiendav takistus sektorile olukorras, kus soovitakse saada rahalist toetust projektidele. variraportöörina tahaksin välja tuua kolm aspekti. kõigepealt alustan ühtekuuluvuspoliitika eelarvetundlikust teemast. aastast kaks tuhat kaheksa on ühtekuuluvuspoliitika äh, olnud äh, pideva löögi all, seda on õõnestatud. Äh, vaeste piirkondade elanikud ei pea kandma seda koormat, et Ühendkuningriik nüüd lahkub teiseks ma leian, et Ühendkuningri-, et komisjoni ettepanek eh, eraldada raha viiele põhivaldkonnale on, on hea, arukam Euroopa, madala süsinikuheitega Euroopa, paremini ühendatud Euroopa, sotsiaalne Euroopa, mis hõlmab ka Euroopa sotsiaalsete õiguste sammast ja Euroopa, mis on oma kodanikele lähemal, jätkusuutlik äh, areng äh, linna, maa ja rannikupiirkondades. see, see osa on kõik väga hea. samas Euroopa Komisjon on kasutanud argumenti, et äh, tulevase MFF-i raames tuleb äh, näha ette sääste kokkuhoidmist. ja, ja tundub, et kaks esimest prioriteeti saavad eelisrahastuse ja kolm viimast kannatavad. kas on nii? kas Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas kannatab. minu arvates see sammas peab olema just prioriteediks, vastasel korral jääb ta lihtsalt tühjaks loosungiks. ja teiseks ma tahaksin välja tuua veel ühe nõrga koha mm, määruse eelnõus, see puudutab äh, sotsiaalsete õiguste äh, indikaatoreid. Ähm, need on kvantitatiivsed, aga ei ole piisavalt äh, kirjeldatud. variraportöörina kavatse muudatusettepanekuid esitada selles selle teema kohta ja tahaksin mainida kümme protsenti rahadest, mis on eraldatud Regionaalarengu Fondi raames, peaks suun-, olema suunatud sellele, et võidelda demograafilise kriisi vastu. aitäh, Helga um,. I totally support toetan täielikult härra Trojevski lähenemisviisi, et ühtekuuluvusfond peaks hõlmama kultuuri, muutma selle nähtavamaks, muutma investeeringud võimalikuks. tehnoloogia ja loomemajandus on omavahel seotud, loomemajandus annab umbes viis protsenti Euroopa Liidu SKT-st ehk seda täiesti toetan, aga tuleksin tagasi härra Nikovi eelarve küsimuse juurde siin on kaks probleemi, kõigepealt eh, eelarve suurus isegi struktuurifondidele, mis on eh, täielikult seotud ehm, kogu MFF-i eh, summaga, kui soovite rohkem raha saada, siis minu hinnangute kohaselt on see võimalik ainult uute omavahendite puhul, liikmesriigid rohkem raha välja ei käi, lisaks sellele, mille nad on juba nii-öelda vihjanud. see on see suur probleem, see võitlus liikmesriikidega, nagu te teate tehti digitaalse maksu ettepanek pärast Silicon Valley's käimist, olen veelgi rohkem veendunud, et see on väärt mõte. tuleb veenda liikmesriikide valitsuse kolleege, et kas eh, oleks võimalik leida võimalusi, eriti meie valdkonnas, hariduses, digitaalse tegevuskava valdkonnas, eh, rohkem raha Euroopasse eraldada, muidu me ei suuda midagi saavutada ja ühtekuuluvusfondi küsimus, eile Saksa televisioonis anti teada, kolmsada miljardit struktuurifondide raha jääb investeerimata, võib-olla sellepärast, et kaasfinantseerimine puudub. nii et äh, tulemus on see, et olukord läheb järjest halvemaks. sellele probleemile tuleb leida lahendus eelarves võidakse raha ette näha, aga kui kaasfinantseerimist ei leita, siis regioonides ei saa midagi teha ja tekivad suured sotsiaalsed probleemid. nii et tulevaste MFF-i läbirääkimiste käigus tuleb tegeleda ka selle probleemiga jah, Vova. aitäh, Helga. nüüd vaatan ringi ja küsin, kas komisjon soovib sõna. palun. kaks minutit. aitäh, proua juhataja. tahaksin tänada raportööri arvamuse eelnõu eest ja ka austatud saadikute sõnavõttude eest omalt poolt, kui lubate, lisaksin juurde paar märkust. esiteks, kultuur jääb komisjoni ettepanekus üheks prioriteediks, võin rõhutada, et minu volinik peab eriti tähtsaks seda valdkonda ja võtan teadmiseks muudatuse ettepanekud, mis välja pakutakse. ja tahaksin rõhutada just nende tulevaste muudatusettepanekute valguses, et alati on raske veenda liikmesriike lisama juurde veel indikaatoreid olemasolevatele, sõltumata sellest, kui pikk see olemasolevate indikaatorite nimekiri on, nad alati pigem püüavad seda nimekirja lühemaks teha. nii et see arutelu saab olema huvitav ja nüüd üks viimane märkus mis tugineb viitele üleüldisele rahastusele ja väljakutsetele, millega me siin silmitsi seisame. mulle tundub, et üks asi, mida komisjon on üleüldisena lähenemisviisi raames rõhutanud, on halduskoormuse vähendamine, täitmise lihtsustamine, täpselt selleks, et kiirendada äh, Äh, fondi kasutusele võtmist ja rakendamist, see on see põhimõtteline väljakutse, mis äh, selle perioodi jooksul meie ees seisab ja, ja selle probleemi lahendamiseks tuleb äh, ebamugavaid otsuseid langetada, neid, mis ei meeldi ka saadikutele, automaatne N pluss kolm tase muuta N pluss kaheks, N pluss kolm, mis võeti kasutusele selle perioodi äh, jooksul on üks kõige rohkem sellesse panustanud faktoreid, mis on just seda probleemi hullemaks ajanud, mida austatud daam välja tõi, et et tasumata maksete maht on liiga suur, praegune rakendamismäär on liiga aeglane, me ei saa lubada sarnase olukorra eh, kordumist aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, nii et see on üks nendest probleemidest, mida me oleme püüdnud lahendada uue määruse eelnõuga, aitäh! suur tänu ning veel kord härra Zdrojevski. Bardzo dziękuję za tą ostatnią uwagę, konieczność przejścia do e, aitäh selle viimase sõnavõtu eest. N pluss kaks on väga oluline. ent tahaksin märkida siin veel kahte olulist nüanssi täiendavad mõõdikud või näitajad, kui kultuuri nende hulgas ei ole, võiksid suurendada projektide paind, paindlikkust. ja ma ei usu, et see raskendaks süsteemi toimimist. mida rohkem meil on näitajaid või mõõdikuid, mille põhjal on võimalik otsustada, et projekt on asjalik, seda parem ja seda me soovimegi ju. me ei soovi ju seda süsteemi muuta raskepärasemaks. ja veel üks asi, viimase viie aasta vältel, kui me oleme rääkinud kultuurist, siis on siin tehtud mitmeid negatiivseid otsuseid, näiteks ühtekuuluvusvahenditest ei või finantseerida uusi objekte või siis vähendatakse summasid, mis kultuurivaldkonnas on võimalik saada ning seetõttu on paljud riigid loobunud kultuuriprojekte finantseerimast, teatud projekte finantseerimast. ehk sisuliselt nad on nendest projektidest loobunud paraku niisugune suundumus on ja tulevikus eh, näeme, et need viis protsenti eh, sellest loomevaldkonnast, et need summad vähenevad veelgi, kui me siia raha ei suuna. Helga Trüppelit tänasin ma selle eest, et ta juhatas meie delegatsiooni San Franciscos ning eh, oli väga oluline see, mida me seal nägime, nägime, mida saab teha avalik sektor oma rahaga tehnoloogia arendamisel. ning, ning suurendada seega kogu riigi majanduslikku edukust. ning lõpetuseks paluksin loomulikult täiendavaid muudatusettepanekuid või minu ettepanekute toetamist, aga peame siiski julgema välja öelda tõe ja tõde ei ole meeldiv. et meil ei pruugi õnnestuda uusi investeeringuid saavutada, sest äh, raha on vähe ja seda ei ole võimalik rakendada mitte sellepärast, et omafinantseerimine oleks puudu, vaid, vaid äh, muudel põhjustel. aitäh raportöörile ning äh, variraportööridele ja edu edasises töös. kordan veel kord, teine oktoober kell viisteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, hääletus komisjonis kaheksandal novembril ning äh, Regionaalasjade Komisjon hääletab kahekümne esimesel ja kahekümne teisel novembril, nemad on pädev komisjon. nii et nagu näeme, taaskord tihe ajakava. suur tänu kõigile! ning nüüd viimane punkt meie päevakorras tänaseks ning see on arutelu arvamuse projektiga seoses InvestEU programmi loomise kohta. härra Zambatski on raportöör, aga teda siin ei ole ning Emma McLaughlin, ma saan aru, esindab teda. palun, maksimaalselt viis minutit uh,. suur aitäh! vabandan härra Tšambaskise nimel, kes lennuk jäi hiljaks, aga see annab mulle võimaluse siis äh, Angeli äh, investeeringu programmi loomise äh, arvamuse eelnõu tutvustada. nagu te teate, meil on veel äh, probleeme selles valdkonnas ja meil on vaja rohkem sidusust. investeeringu äh, programm äh, komisjonipoolses ettepanekus üritab leida lahendusi neile probleemidele. eesmärgiks on E FC-d, CP-d ja koosmet äh, paremini ära kasutada. Äh, siin pakutakse välja järgmine struktuur, EU Invest seisneks e Invest EU fondist, äh, nõukogust ja portaalist eesmärgiks on mobiliseerida eraavaliku sektori investeeringuid ja InvestEU fond oleks tähtis selleks, et rahastada finantspartnerite projekti. kuuesaja viiekümnest miljardist räägime siin algsete investeeringutega võrreldes kuni aastani, aastatest kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse. samuti oleks vaja kaasata liikmesriigid igas poliitikavaldkonnas, nii et liikmesriigid iseenesest viis protsenti ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kasutaksid siin keskendutakse kestlikele taristutele, teadustegevusele, arengutele, VKE-dele ning oskustele. nagu te näete, oleme me juba maininud selliseid valdkondi, mis meie pädevuses on, teised mitte, muuhulgas äh, kestlikud tugevad investeeringud, ähm, äh, meie oskuste parandamine ning eritähelepanu pööratakse just noortele struktuurireformide osas on hädavajalik, et me ei unustaks äh, head äh, finantshaldustava ning samuti on väga oluline noortega arvestamine. Nemad on kesksel äh, kohal meie majanduses, nende toetamine on seega võtmetähtsusega selleks, et meie majandusi rohkem toetada ja hoogustada. ma detailidesse täna ei Lasku, aga mm, härra Ankel ootab teie kommentaare ning teie muudatusettepanekuid, aitäh! suur tänu, nüüd variraportöörid ja alustame Luigi Morganoga, kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud esimees ja suur aitäh kolleegile, kes luges ette selle sissejuhatuse ma pean ütlema, et ma ei, pean siin toonitama seda, et siin on teatud vastuolud seoses sellega, mis raport tahab välja jätta. tuletan meelde, et komisjoni ettepanek on äärmiselt täpne ja konkreetne. muuhulgas puudutab see investeeringut sotsiaaltaristutesse, tervishoiusektorit ning muuhulgas toetusi puuetega inimestele kogukondade arengut, põgenike äh, ja sisserändajate integratsiooni. Euroopa reeglid on olnud äärmiselt äh, keerukad ja paindumatud aastaid juba. seda olukorda tuleb parandada samuti äh, ka läbi erasektori kaasamise. Euroopa ei suuda Äh, võidelda turumehhanismidega ning kindlasti ka mitte selliste fondidega nagu InvestEU. raportöör räägib samuti loovtööstusest. loodetavasti seda osa veelgi tugevdatakse ning katsutakse siia samuti materiaalne, immateriaalne kultuuripärand ning, või siis kultuuri äh, valdkonda lisaväärtus, mis aitab luua äh, kvaliteetseid töökohti, kuid samuti läbi kultuuri me edendame Euroopa identiteeti ja Euroopa väärtusi kõikjal maailmas, aitäh! suur tänu, Helga! jah, aitäh! mina üldiselt äh, toetan seda, eriti mis puudutab loovtööstuse kohta, aga vahel, kui ma loen äh, seda teksti, siis mul, mul tekib küsimus, kas me tõesti leiutame jälle ratast. aastaid oleme rääkinud investeerimisest tulevikku ja nüüd jälle, sajandat korda. vahel on tõesti veidi kummaline see, kuidas me töötame jah, isegi Junckeri kavas ja Horisont ka- ja kõik muu ka ja nüüd jälle. vahel ma hindaks väga, kui me suudaks asjad kokku panna ning ei hakkaks jälle otsast pihta. aitäh, proua Pild. suur aitäh, lugupeetud esimees ja raportöör. vastavalt komisjoni äh, selgitustele lähtume Junckeri kava edust, võttes arvesse, aga seda ma kardan, et tuleb oodata kõige hullemat, sellepärast et kuni siiani finantstagatised, äh, mis on VKE-dele mõeldud, on olnud puudulikud. kontrollikoja arvamus kahe tuhande kaheksateistkümnendast aasta kosme ja innov kohta on palju karmim, kui komisjon ütleb oma määruse sissejuhatustekstis. vastavalt kontrollikojale ainult nelikümmend protsenti äh, analüüsitud materjalist äh, näitab, et laenu anti ettevõtetele enamasti oli raskusi laenu saamisega nelikümmend protsenti kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, ehk siis teisisõnu, enamusel juhtudel need tagatised ei vastanud äh, tegelikult eraturu puudustele ja ma tuletan meelde, see on ka äh, põhjuseks, miks üldse selline vahend meil on. seega oleme väga kaugel sellest pildist, mis komisjon üritab meile jätta komisjon väidab, et tegemist on võluravimiga ning äh, toetusega innovatiivsetele iduettevõtetele. me võiksime loota, et uue programmiga asju parandatakse, aga lugedes selgituskirja, äh, mis on äh, ennastkiitev, on ilmselge see, et viga on inimlik, kestev ja saatanast. aitäh! Silvia Kosta. muutunud ruumi. vabandust, juhataja katkestab. ei, enne oli siiski üks teine kolleeg, Samil Dimiš, palun, sõna palunud uh,. Well, <clears throat> I'll, I'll be making uh, my intervention, madam. jah, ma võtan sõna härra Sakuraakis ja Rahvapartei variraportööri nimel, kes vabandab et ta ei saanud tulla ja tema nimel ma tahaksin avaldada tunnustust härra Sambarskile tema töö eest ja selgitada meie fraktsiooni seisukohti. me nõustume suure osaga raportööri muudatusettepanekutest, mis peegeldavad meie eesmärke Rahvaparteis siin kultuurikomisjonis. Euroopa Liidul on vaja rohkem investeerida inimkapitali ning äh, parandada ametialaseid oskuseid ja suutlikkust, eriti just, mis puudutab noori ning äh, noori ettevõtteid. me peame tagama kestlikud investeeringud strateegilistesse valdkondadesse ning äh, kestva pikaajalise tööhõive, seeläbi parandame võrdseid võimalusi ja heaolu Euroopa Liidus, nagu ka raportöör täiesti õigustatult oma äh, tekstis ütleb. me usume samuti, et me peame rohkem toetust pakkuma VKE-dele ning äh, sotsiaalettevõtlusele, äh, haridusasutustele ning loovtööstusele ning tegema seda läbi mikrorahastamise või muude rahastamisvahendite. me peame samuti äh, demograafiliste muutustega toime tulema, rohkem investeerima noortesse kestlikkusse, eriti just nii, NEET noortesse ning noortesse Äh, maapiirkondades ning äärealadel ja saatel. see puudutab nelja erinevat poliitikavaldkonda äh, ehk siis neile valdkondadele, kus Euroopa Liit saab pakkuda kõige suuremat lisaväärtust äh, ning läbi investeeringute ligi meelitada ka erainvesteeringuid, taristud, teadustöö, innovatsioon ning oskused. Euroopa Parlament soovib rohkem investeeringuid ning sünergiaid kultuuripärandi, spordi ja hariduse valdkonnas ning rohkem vahendeid selleks, et taristuid äh, parandada. Need sektorid võiksid abi saada ka, kaasa aidata ka samuti kohalikule arengule, majanduskasvule, tootlikkusele ning edendada Euroopa identiteeti meie raport teeb ka mõned muudatusettepanekud selleks, et toonitada, kuivõrd olulised on kõnealused sektorid programmi jaoks ning samuti avaldab oma arvamust eh, selles osas, mis puudutab vahendite puudust spordi, taristute, kultuuripärandi ning haridusasutuste vallas. aitäh. Silvia Kosta, üks minut. Eh, jah, üks oluline asi, kõigepealt õnnitlused raportöörile, aga siin on neli valdkonda välja toodud, kuhu tuleb investeerida. kultuuri ja loovtööstust ei ole kaasatud komisjoni sõnutsi läheb see VKE-de alla. aga see peaks ka käima viimasesse punktini, äh, sotsiaalsed oskused ja ka kultuur. meie komisjon on äh, Creative Europe'i osas pädev me näeme, et selles valdkonnas on tegemist fondiga, mis käivitati ka paar aastat tagasi, see on väga suuri edusamme saavutanud, viiskümmend protsenti läheb sealt meediale, viiskümmend kultuurile. aga ettevaatust. jah, meil on vaja uusi vahendeid investeeringuteks, kuid me ei tohi unustada, et tegemist on e-, eripärase valdkonnaga ja sellega, mis puudutab just kasumi teenimist samuti siin peab olema ka see selge viide sellele, et on vaja kaasata ka eksperdid äh, kultuurivaldkonnast. vastasel juhul äh, ei ole päris selge, kuidas on pädevused ekspertide vahel jagatud. aitäh. kas komisjon soovib sõna? hüva. siis taaskord raportöör Ema. aitäh, kolleegid, teile Äh, oma äh, kommentaaride eest, mure väljendamise eest, toetuse avaldamise eest raportöörile. me peame muidugi tähelepanu pöörama eelkõige sellele, et rahastamine oleks kättesaadav ja see võimaldab lisaväärtust pakkuda ja äh, tagada edu. ma kinnitan teile üle, et kindlasti saadan kõik need kommentaarid raportile edasi ning siis saate temaga tööd jätkata muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on esimene oktoober, aitäh! aitäh, Emma! nii, mina oleksin seda ka rõhutanud, esimene oktoober kell seitseteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, hääletus tuleb kaheksandal novembril kultuurikomisjonis ja EKON koos eelarvekomisjoniga hääletab kahekümnendal novembril. nii et taaskord tihe ajakava aga meil tuleb sellest lähtuda. esimene oktoober kell seitseteist on meie muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. tänan kõiki ning oleme peaaegu meie päevakorraga lõpetanud. just õigel ajal. märgin lihtsalt veel, et järgmine koosolek toimub kümnendal oktoobril hommikupoolikul üheksast kaheteist kolmekümneni ning õhtupoole kolmest poole seitsmeni ja ma lõpetan lause ning üheteistkümnendal oktoobril kella üheksast kuni poole üheni loodan teid kõiki näha ning nüüd muude küsimuste all soovis sõna Helga, palun. Yes, next week in um, Strasbourg on the plenary. mul on AVMS-i osas küsimus, kas Strasbourgis tuleb ka hääletus või on ainult arutelu täiskogul? usun, et äh, ei tule arutelu, vaid üksnes hääletus, vähemalt äh, nii on see kavas sest äh, ajakava on tihe. et nii, et arutelu sinna ei mahu. Zumindest ist, ist mir das so, ist mir das so gesagt. vähemalt on mulle nii öeldud. Gut, dann. hüva. siis lasen ma teid kõiki vabaks. meeldivat õhtu jätku. esimees tänab tõlke, tõlgid tänavad kuulajat